Señorías, sobre la sesión, el primer punto del día tiene que ver con el informe. tere pärastlõunat ja me jätkame oma tööga. esimeseks punktiks on Euroopa Keskpanga kahe tuhande kümnenda aasta aruanne ning äh, raportööriks on minu hea sõber Ramona Tremuse Balsels ja ma annangi talle sõna. suur aitäh, kallid kolleegid, ma kirjutasin selle raporti kui Vahemere regioonist pärit liberaal ja ma olen üsna haruldane isend oma liigis. liberaalidena me toetame eelarvedistsipliini, see on meie arvates äh, eeltingimuseks korralikumale Euroopa äh, fiskaalsele integratsioonile. meie usume Euroopa Liidu eksistentsi ja mina äh, olen äh, seisukohal, et ilma eurota ning ilma Äh, peaminister Zapaterot oleks Hispaaniat oodanud ees äh, kokku, krahh. niisiis, äh, arvestades seda vähest integratsiooni, mis meil praegu on, olen ma selle raporti kirjutanud. mis puudutab nüüd kriisi ohjamist, siis ma tervitan Keskpanga sekkumist turgudele kahe tuhande kümnendal aastal ja ka selle aasta suvel Euroopa Keskpank on ainus Euroopa institutsioon, kellel on moraalne ja materiaalne võim seda teha see sekkumine on minu arvates euro päästnud. ilma sellise sekkumiseta oleks olukord praegu olnud palju hullem, nagu Werner Langen siin ka esmaspäeval ütles. raportis ma äh, ütlesin ka, et mulle valmistab muret äh, keskpanga sekkumise piiratus. me ei saa jätta tähelepanuta seda asjaolu, et keskpank äh, on, puutub üha rohkem kokku riska-, riskantsete varadega ning Euroopa Komisjon ja liikmesriigid peavad pöörama rohkem tähelepanu kriisi ohjamisele, eriti nendes riikides, kus reformidega on lugu kehvasti, näiteks Hispaanias mis puudutab majanduse juhtimist, siis ma tean, et eelarvedistsipliin on äh, eelduseks äh, sügavamale Euroopa integratsioonile. loomulikult see integratsioon ei saa leia, leida aset homme, iga riik vajab aega, aga me võime arutelusid sellel teemal alustada juba praegu. ma olen nõus härra Trichet'ga, et meil on vaja Euroopa rahandusministrit, kes koordineeriks äh, ühtset rahanduspoliitikat ning tõhustaks euro in, euro toimimist. see kriis, millega me silmitsi oleme, näitab meile, et rahaliidus ei puuduta fiskaalpoliitika mitte üksnes liikmesriike. lõpetuseks rõhutan ma ka seda, et meil on vaja Euroopa riigikassat selleks, et eh, Euroopa Keskpank ei peaks täitma oma poolfiskaalset rolli ja me peame andma rohkem ülesandeid ka Euroopa stabiilsusmehhanismile, seniks kuniks meil seda riigikassat ei ole. ma toetan samuti eurovõlakirju, kui nende läbi on võimalik laenamise kulutusi vähendada ning samal ajal äh, karistada riike üle, üleliigse äh, võlakoorma eest, siis, siis see on ju oluline meil on vaja rohkem äh, Euroopa integratsiooni ja see äh, arutelu on väga tihedalt seotud Euroopa Keskpanga rolliga ja selle panga tõhususega. see arutelu on praegu käimas ajakirjanduses ja mujal, nii et, et ma ei saa kujutada ette raportit ega äh, Keskpanga teemal, kus seda teemat ei käsitletaks. ning mis puudutab läbipaistvust, siis ma arvan, et ma leian, et äh, protoko-, istungite protokollid tuleks avalikustada. ma arvan, et kui seda ei avaldata, siis see on meie nõrkuse märgiks, meil on vaja aruandekohustuslikkust ja läbipaistvust selles osas, kuidas otsuseid langetatakse. sellepärast, et muidu tekivad spekulatsioonid äh, lahkarvamuste kohta panga juhtkonnas ja need äh, spekulatsioonid võivad asjad ajada hullemaks, kui nad tegelikult on. niisiis ma arvan, et ma arvan, et äh, need äh, protokollid tuleb avalikustada ja niisiis, kolleegid, tänan teid tähelepanu eest ja olen valmis ära kuulama teie kommentaare ja ettepanekuid, aitäh! Eh, suur aitäh, härra Tremosa! rahvapartei esindajat ei ole aga härra Toomas Mann, teie olete kohal, nii et ma eeldan, et teie asendate siin variraportööri, jah? jah, aitäh. Te teate, et Rahvapartei võtab alati väga hea meelega sõna, nii et äh, nüüd äh, ma ei tea, kas ma esindan sakslasena oma äh, fraktsiooni seisukohti või mitte, te teate, et majanduslikes küsimustes on äh, meil teatud äh, nüansse, aga ma jagan oma liberaalist kolleegi arvamust. minu riigis, hoolimata kõikidest rastus, raskustest, valitsus praegu toimib hästi ning äh, erinevad poliitilised jõud töötavad ühe eesmärgi nimel. ma arvan, et me peame vähendama eelkõige umbusaldust, äh, milles meid süüdistatakse. ma arvan, ei ole mõtet ütelda avalikkusele, et äh, meil miski ei toimi, aga nüüd äh, Euroopa Keskpanga juurde tundub, et tulemused on praegu olnud tõesti väga head. me osad Saksamaal on väitnud, et eh, keskpanga sekkumine ei saa olla pikaajaline. pean ütlema, et nõustun sellega, aga Euroopa Keskpank, eh, keskpanka eh, peab olema võimalik ka kritiseerida. et nad on head tööd teinud sellest hoolimata ei tohiks neid ainult kiita, mitte mida kunagi kritiseerida, tegemist ei ole pühakuga, jah, nad on väga head tööd teinud, siis ma pean silmas eelkõige spontaanseid sekkumisi ja muud sarnast, aga nüüd, mis puudutab äh, riigi võlakirjade äh, tagasiostmist, siis siin on no, seisukohad erinevad, härra Trichet on ka varem sõna võtnud, mitte ainult esmaspäeval ning ta ütles, et raha eraldatakse teatud laenude jaoks ning seejärel on vaja need kulud ka katta. kui me nüüd vaatame, kes kritiseerib, kes nõustub taolise suhtumisega, siis põhimõtteliselt me näeme, et keskpank tagab teatud stabiilsuse, see on kodanikele oluline. valitsustel on olnud äh, varasemalt äh, võimalik otsuseid vastu võtta, enne kui äh, keskpank midagi teeb, aga sellisel juhul oleksid nad pidanud oma tegevust õigustama kodanike silmis. ma arvan, et me peame ikkagi avaldama tunnustust Keskpangale ning raportil on siin õigus. me peame samuti avaldama erinevate otsuste tegemise. mis puudutab äh, riigivõlakirjade ostmist, siis äh, ka siin peab avaldama aset leidma Hollandi kolleeg ning äh, Saksa keskpanga pank mitte ainult ei kritiseerinud Kreeka päästmisplaani, vaid ta hääletas ka selle vastu. ning meie saadikutena pean ütlema, ka tegelikult ei teagi ju täpselt, kuidas hääletati. siin komisjonis me oleme arutanud neid küsimusi ka majanduskomiteega ja me oleme alati väitnud, et Euroopa Keskpank peaks käituma kolleegiumina ja oma otsused ühtselt vastu võtma. mulle tundub, et kõnealune raport on vägagi selge, siin me toome välja, kuivõrd oluline on Euroopa Keskpanga roll, Euroopa Keskpank peab endiselt jääma sõltumatuks, see on äh, väga tähtis kas meil on vaja Euroopa rahandusministrit, ma ei tea, küll aga me tahame majanduse juhtimist. Euroopa parlament ei pea siin eh, mitte ainult oma õigust taga ajama, vaid eh, me peame Lissaboni leppest kokku pidama, eh, kontroll peab toimima ning Euroopa Parlamendi roll on seda kontrolli tagada. raportöör on liberaalseid seisukohti kaitsnud, mm, mis vastab ka kristlik-demokraatlikule lähenemisele, aga ma arvan aga, et tegemist on väga hea no, mm, alusega edasiseks tööks, meil on olnud alati väga hea koostöö majandus- ja rahanduskomisjoniga ning kriitika puhul me oleme suutnud alati leida lahenduse ka dialoogi raames. mina isiklikult omalt poolt teen kindlasti mõned muudatusettepanekuid, aga äh, põhimõtteliselt toetan äh, raportööri äh, seisukohti, olgugi et siin ma ei võtnud sõna endinimata just Rahvapartei esindajana suur aitäh, härra Mann. ma pean ütlema, et Rahvapartei eh, liikmena ei ole mul ka midagi ette heita raportöörile. härra Kutainen, palun. aitäh. suur aitäh. suur aitäh, esimees. variraportöörina sotsiaaldemokraatide fraktsioonist tahaksin härra Tremosat tänada selle ettepaneku eelnõu eest. pärast esmaspäevast arutelu härra Trichet'ga usun ma, et tänane arutelu vaid kinnitab seda, kuivõrd oluline see raport on. seda eriti ajal, kus äh, eurotsoonis on olukord uuesti ärevaks muutunud seega me peame mõtlema, millised on need kõige tõhusamad mehhanismid, mis aitaksid meil praegusest kriisist jagu saada. Need mehhanismid peaksid hõlmama ka Keskpanga sekkumist. me oleme juba olnud tunnistajaks solidaarsusele Euroopa tasandil. me oleme näinud, et Euroopa Keskpank on äh, andnud abi läbi oma stabiilsusmehhanismi küsimus on aga selles, kas see on kõige tõhusam tegutsemisviis. nagu härra Tremosagi, olen mina seisukohal, et praegune olukord äh,, seda olukorda saab stabiliseerida, kui osa riikide võlast Euroopale üle anda, teha seda läbi eurovõlakirjade, mis vähendaksid siis võlakoormat ning suurendaksid turgude likviidsust sellisel moel me soodustaksime ka eelarvedistsipliini. ma olen nõus raportis äh, välja toodud seisukohaga, et meil on vaja Euroopa tasandil ühtset fiskaalpoliitikat, meil on vaja ka Euroopa krediidireitingu agentuure. samuti usun ma, et ühtne maksustamisstrateegia, mis sisaldaks ka finantstehingute maksu, on vajalik see hoiaks ära spekulatsioonid. mis minusse puutub, siis äh, jään ootama äh, viljakat koostööd äh, härra Tremosa ja teiste kolleegidega, aitäh! The... suur aitäh ja ma annan sõna nüüd härra Eppingule. Eh, all... suur aitäh, kõigepealt tahaksin tänada härra Tremosat selle raporti eelnõu eest, mul on väga hea meel, et me oleme nõus mitmetes asjades, näiteks selles, et järk-järgult tuleb äh, mittestandardsete rahanduspoliitika meetmete kasutamine lõpetada. tahaksin juhtida tähelepanu kolmele asjale Äh, äh, väärtpaberiturgu programmidega on äh, Keskpank õõnestanud ühte sammastest, millele Rahandus- ja Majandusliit esi-, esitati, ehitati nimelt, et Keskpank keskendub ainult hindade stabiilsusele. keskpangal ei ole mandaati sekkuda Euroopa Liidu liikmesriikide, Eurotsooni liikmesriikide fiskaalpoliitikasse aga pank seda tegi, kui ta hakkas ostma raskustesse sattunud Eurotsooni riikide võlakirju Äh, keskpank äh, ei saa olla mingi viima-, viimase etapi pank või võlapank, nagu mõned ütlevad. ma olen alati olnud kindel, et Saksa, Saksamaa presidendil on ainult tseremo-, tseremoniaalsed rollid, aga see, mida ta keskpanga kohta ütles, on tõesti äh, tõsi aga tema kolleegid, tema erakonnakaaslased siin parlamendis lükkasid end ümber, ma mäletan näiteks, mida ütles härra Langen ja siin tekib juba kas äh, küsimus äh, ühtsusest kristlike, saksa kristlike demokraatide ridades. Euroopa Keskpank kui äh, hädaabipank õõnestab selle panga usaldusväärsust ja sõltumatust. ma arvan, et me peaksime oma raportis sellistele aspektidele rohkem tähelepanu pöörama ja esitama ka kohased muudatusettepanekud teiseks, härra Trichet tegi ettepaneku, et meil oleks vaja Euroopa rahandusministrit, kes hakkaks teostama järelevalvet äh, rahanduspoliitika üle, teeks järelevalvet äh, finantssektori üle ja esindaks Eurotsooni välismaal. aga ma arvan, et see on idee, äh, mis tuleks ellu viia kuskil kaugemas tulevikus, mitte homme. praegu oleks siis sellised sammud enneaegsed Euroopa Liidu institutsioonid üritavad tihtipeale lahendada probleeme niimoodi, et luuakse lihtsalt institutsioone juurde. Euroopa Liidu välisministri ametikoha loomine on väga hea näide, me kõik ootasime, et Euroopa hakkab kõnelema ühe häälega, kui see amet, ametimees on olemas, aga seda Euroopa ei tee. ning eh, kuhu ja mis saab siis komisjonist, kui meil on Euroopa rahandusminister? nii et, et me tahame lihtsalt luua üha rohkem ja rohkem institutsioone. majanduse juhtimise probleemiks Euroopa Liidus ei ole mitte institutsioonide puutumine, vaid reeglite jõustamine. Äh, äh, selgem näide on see, et eelarve puudujääk peab olema allpool kolm protsenti SKT-st ja äh, võlg kuuskümmend protsenti see reegel on kirjas juba Maastrichti lepingus, mis valmistas ette pinda euro jaoks. Neid reegleid on aga pidevalt eiratud, niisiis asi ei ole mitte selles, äh, palju meil õigusakte on, vaid see, kuidas neid õigusakte täidetakse. kolmandaks äh,, suvel äh, tõstatus mitu korda eurovõlakirjade teema. härra Ramoso äh, rääkis siin Vahemere liberaalidest. ka põhja pool on palju liberaale ja võib-olla me peaksime rääkima ka oliiviõli liberaalidest ja võiliberaalidest ja Saksa liberaalidest ja Hollandi liberaalidest, kes on sellise idee vastu, eurovõlakirjade idee vastu, aga me oleme ka liberaalid. nii et, et kes nüüd siin see päris õige liberaal on? mina ei eh, toeta seda eh, seisukohta euroväärtpaberite kohta, mis või äh, Äh, mis äh, raporti järgi võib Euroopa Liidu hetkel päästa. siin tekivad sellise moraalse ohu probleemid, samuti demokraatliku legitiimsuse äh, ohud, kui liikmesriigid peavad garanteerima teise liikmesriigi võlga, mille üle neil mitte mingisugust kontrolli ei ole. siit mine, läheme me juba üle rahaliidult võlaliidule. mina igatahes seda ei taha, mõned võib-olla tahavad ja äh, äh, mõte, et rohkem võlgu lahendab võlakriisi, lihtsalt äh, ei käi kaine mõistuse alla. Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania soovivad neid eurovõlakirju. aga nendel riikidel ei ole Äh, õigust suruda eurovõlakirjade väljaandmist peale nendele riikidele, kes selliseid võlakirju ei soovi. nii et, et mina ütleksin ei euro, eurovõlakirjadele, kui äh, liikmesriigi parlament äh, või korraldatud referendum ei ole selleks heakskiitu andnud. suur aitäh! Eh, eh, suur aitäh, härra Epping! ma olen kindel selles, et äh, härra Kiigolt nüüd võtab sõna teises suunas. olles ära kuulanud neid erinevaid sõnavõtte ja härra Tremosa väga head sissejuhatust, ei saa ma öelda, et ma olen Vahemere liberaal, aga ma võin öelda, et ma olen mitte šovinistlik saksa roheline. ja see on just nimelt äh, Äh, see suhtumine on väga oluline. Äh, väga lihtne on praegust, praegusel hetkel äh, nendes liikmesriikides, kus majanduslik olukord on pisut parem, vaadata teisi Euroopa riide ja öelda, et meie oleme eurovõlakirjade vastu, meie oleme selle ja teise asja vastu, aga ma pean ütlema, et mulle tundub, et olukord on pisut liiga tõsine, et me saaksime nii lühinägelikult käituda ma arvan, et me peaksime aru saama, et meil on olemas äh, Eurotsoonis väga tõsine probleem, meil on olemas tõsine süsteemne risk kogu süsteemi jaoks ning äh, ma tahaksin teid tänada selle eest, et te juhtisite tähelepanu äh, ka nendele ohtudele, mis praegu seonduvad Euroopa Keskpanga bilansiga. ning probleemiks on see, et liikmesriigid ja poliitikud ei ole valmis äh, lahendama neid tõsiseid probleeme, mis meil maailmas on, äh, ei ole valmis lahendama neid probleeme, mis meil on Eurotsoonis. ning äh, seetõttu loomulikult on vale kritiseerida seda, kes midagi päästa püüab, nimelt Euroopa Keskpanka, sellepärast et keskpank äh, reageeris lihtsalt, et, et midagigi ära teha, kus teised midagi ei teinud. ja loomulikult nende peamine mandaat on hindade stabiilsus ja, ja rahaga tegelemine. aga selleks, et seda ülesannet täita, olid nad sunnitud rakendama meetmeid, mis nende jaoks äh, e-, esialgselt polnud ette nähtud, aga samas ei ole need meetmed ka keelatud, nii et, et äh, kõik, kes väidavad, et see on seadusevastane, ei ole aluslepingutesse tõsiselt suhtunud. kõik on seadustega kooskõlas ning seetõttu meie president eksib ja ka kolleeg Epping eksib. ning ma pean ütlema, et eh, Keskpank ei ostnud eh, võlakirju, eh, esmaselt turult ostis need diskontoga järelturult Ehm, tegemist on tõelise ohuga, aga, aga kui majandusteadlased leiavad, et vähemalt Itaalia ja Hispaania puhul on meil tugev, tugev turupoolne liialdus siin, siis tegelikult Keskpank saab kasumit nende võlakirjade ostu pealt ning äh, keegi ei räägi, äh, milliseid võimalusi see kõik on ka tekitanud. ma ei taha öelda, et äh, asi on midagi, asi on midagi, milleski sellises, mille me peaksime heaks kiitma. me ei saa olla õnnelikud, et Keskpank pidi seda sammu astuma, aga me ei tohi ka neid sellise käitumise eest kritiseerida. samuti olen nõus raportööriga, kes ütleb, et kuna me näeme selliseid riske, siis me palume, et liikmesriigid nõuaks, nõustuksid äh, suurema föderaalsusega Eurotsoonis. loomulikult me tahame Keskpanka kaitsta selle eest, et ta ei peaks endale selliseid kohustusi võtma. meil on tõesti vaja tugevamat äh, majanduspoliitika integratsiooni, kus on kõik need elemendid, mida te üles lugesite. ma olen nõus Toomas Manniga, et see peab juhtuma ühenduse meetodi raames, seda ei saa lisada valitsuste vahelise koostöö raames läbi nõukogu. ja tihtipeale väljaspool Euroopa institutsioone üleüldse, ma olen seda Saksamaal tihti öelnud, ei ole võimalik, et me lihtsalt äh, loome uusi struktuure Prantsusmaa ja Saksamaa tippkohtumistel Äh, kõik peab toimuma ühenduse meetodi raames ning ma olen täiesti kindel, et äh, raportöör on sellest teadlik ning härra Eppingil on õigus, kui ta ütleb, et selleks tuleb muuta aluslepinguid, see on tõepoolest nii. aga minu arvates oleks aus öelda, et pärast praegust kriisi ja see, neid probleeme, mis tekivad, kui me Eurotsooni juhime ainult tippkohtumiste läbi, toovad kaasa tõsiseid tagajärgi, selles osas ma olen raportööriga nõus. Äh, mul on veel üht-teist märkust teie allikate kohta, ma ei hakkaks siin neid üles lugema, aga pärast seda, kui ma olen selle raporti üldjoontes heaks kiitnud, tahaksin ka mõned kriitilised märkused teha minu arvates on küsitav, et Euroopa Keskpank nendel troika kohtumisel oli äh, alati see, kes äh, rakendas kõige rohkem distsipliini ja tõepoolest need riigid, kes praegu keskpangalt raha saavad, nendel riikidel tuleb tõesti äh, üles näidata distsipliini aga nemad pöörasid ka kõige rohkem vähe, tähelepanu sotsiaalsetele küsimustele, nii et küsi-, probleem ei ole selles, kas meil on vaja dissipli-, distsipliini, vaid ma arvan, et hea liberaal peaks olema ka sotsiaalne liberaal ja seega ei saa nõuda, et kulusid kannavad kõige nõrgemad, neid kulusid tuleb võrdselt ja õiglaselt jagada ja see tähendab, et neid peavad kandma õige, eelkõige need inimesed, kes said väga jõukaks ja Äh, väga tüüpiline on praegu see, et Itaalias, äh, see, mis Itaalias praegu toimub. nii et, et ma pean lisama veel, et tuleks mainida ka selliseid teemasid nagu euro väärtus väljaspoole Euroopat ja selle majanduslikud tagajärjed ma võiksin öelda, et ilma Eurotsooni kriisita äh, oleks paljudel eksportivatel riikidel veelgi suuremaid probleeme. nii et, et seega on ka majanduslik põhjus, miks seda eelist ära kasutada. lõpetuseks tahaksin öelda, et et rahanduspoliitika osas äh, on meil ka probleeme Äh, mis puudutavad eraisikute võlga. minu arvates on äh, tekstis äh, liiga palju rõhku pööratud avaliku sektori võrale ja väga vähe tähelepanu pööratakse sellele, kust see erasektori võlg tuli. tihtipeale tuli see, et võeti endale riske, mis tulid läbi investeerimismullide perioodide jooksul, kui intressimäärad olid madalad, pärast seda, kui euro kasutusele võeti ja Äh, ma arvan, et äh, härra Eppingi analüüs on samuti ühepoolne, sellepärast et väga paljud riigid, kus äh, praegu on tõsiselt eelarveprobleemid, nendel ei olnud neid probleeme varem, nagu Iirimaa, Hispaania. Need kaks riiki on erasektori võlaturuprobleemide ohvrid ja ja praegu ongi nad sellepärast võlgades. mõnedel riikidel läksid asjad väga hästi, näiteks isegi Itaalial õnnestus äh, vähendada oma avaliku sektori võlga. me esitame mõned muudatusettepanekud ka uute poliitikavahendite kohta, mis puudutavad rahanduspoliitika valdkonda meil on probleem, et Euroopa Keskpank meie arvates vaatab liiga palju inflatsioonimäära, mille üle neil tegelikult mingit mõju ei ole. see tähendab, et see põhiinflatsioonimäär äh, oli ainult üks protsent viimase aasta jooksul. rahanduspoliitikaga me ei saa äh, toorainete ja toiduainete hinnatõusu peatada aga e-, keskpank on väga vähe äh, analüüsinud kinnisvara hindade inflatsiooni ja siit tekivad tõsised probleemid, sellepärast et kui me tahame kriisiga võidelda, on meil vaja madalaid intressimäärasid, aga samas me ei soovi ka hinnamulle. nii et, et mulle tundub, et Keskpank peaks rohkem mõtlema äh, uuenduslikele meetoditele. sellega ma lõpetaksin ning me esitame veel mitmeid muudatusettepanekuid, jään ootama mõttevahetust aga ma pean ütlema, et põhilistes Euroopa küsimustes olen ma raportööriga üsna paljuski ühel meelel, ühenduse meetod, vaja on rohkem majanduspoliitikat, ühtset majanduspoliitikat Eurotsooni tasandil ning on vaja kaitsta keskpanka ebasea-, põhjendamatu kriitika eest, selle eest, et pank on endale võtnud riske, mille jaoks see pank ei olnud loodud õige reaktsioon on äh, mitte kritiseerimine, vaid pigem institutsionaalsed tagajärjed, täpselt nii, nagu raportöörgi soovitas kõnelejal puudub mikrofon. Ναι, λέω διάβασα την έκθεση του συναδέλφου για την Ευρωπαϊκή Κοινωνία. härra Šuntis äh,, aitäh, ma lugesin meie kolleegi raportit äh, äh,, Euroopa Keskpanga raportit äh, ja seal on tehtud väga mõistlikud äh, tähelepanekud, seal on tehtud ka ettepanekuid, äh, millest me peame kindlasti rääkima. Äh, mulle avaldas mulje, et äh, seletuskiri mulle tundub, et ta on selle hiljuti kirjutanud viimaste arengute valguses ning ta ütleb, et ta on Vahemere piirkonnast pärit liberaal, aga Äh, see väljakutse siin selle dokumendiga seoses ei olnud äh, seotud sellega, et ta püüdis olla nii liberaal kui äh, oma kodupiirkonnast pärit, vaid seoses sellega, et paljudel Vahemere riikidel on probleeme finantsvaldkonnas äh, seetõttu me ei saa Vahemere piirkonnast äh, rääkida nii nagu vanasti, me peame rääkima nüüd äh, üldisemast eurokriisist nende riikidega seoses ja äh, liberaalid ning mõiste liberalism ei tähenda enam nii palju, kui me võtame arvesse seda, kuidas asjad on arenenud, sellepärast et kriis Ähm, kestab endiselt ja ma arvan, et äh, me vaatame äh, veel tõtt võimaliku äh, Euroopa pangandussüsteemi kokkukukkumisega, nagu me paar päeva tagasi arutasime mina olen Vahemere piirkonnast pärit vasakpoolne poliitik ja mina arvan, et siin on küsimuse all see, et Euroopa Keskpanga staatus ja peamine eesmärk, milleks on hinnastabiilsuse tagamine äh,, Eh, ning ka eh, probleemid, eh, millega Eurotsoon on üldiselt silmitsi olnud, on Euroopa Keskpanga roll olnud täiesti kohutav ähm, Äh, mitte ainult sellepärast, et ta ei ole suutnud tagada ähm, majanduse arengut ega ka mitte äh,, vaid, vaid lisaks sellele ka mitte äh, raha või valuuta stabiilsust, usaldusväärsust äh,. Nii et kui me vaatame nüüd Euroopa Keskpanga ülesannet, siis ta on läbi kukkunud ja minu kolleegid on seda ka varem öelnud, et äh, demokraatlik järelevalve Euroopa Keskpanga osas puudub mis puudutab nüüd seda, mis kahe tuhande kümnendal aastal juhtus, siis äh, ajalehtedes kirjutati väga palju sellel teemal. ja Euroopa Keskpank ning teised institutsioonid äh, äh nii nagu öeldi, on loodud selleks, et stabiilsust aidata säilitada äh, ma ei hakka sellel teemal nüüd pikemalt äh, peatuma, aga kui vaadata nüüd Keskpanga äh, pädevusi ja ülesandeid ning kui vaadata seda, mida Keskpank on äh, saavutanud, siis tuleb esitada küsimusi, selliseid küsimusi nagu see, et kas pank vastutab selle eest, et ta ei suuda ära hoida intressi tõusu mitmetes liikmesriikides, kas ta oleks võinud osta rohkem riigi võlakirju, kas keskpank ei oleks saanud seda teha ilma aluslepingute muutmiseta, ilma valitsustevahelise konverentsita, aga võtkem arvesse seda, et inflatsioonitasemed olid madalad, panga äh, juhatus võib-olla mõtles, et tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksanda aasta lagi äh, oli kaks protsenti äh, ning pank oleks võinud sekki, sekkuda ja osta rohkem võlakirju, aga ta ei teinud seda. teiseks, veel üks asi, mida pank ei teinud, äh, oli see, et ta ei äh, pannud piiri spekuleerimisele. me juba rääkisime äh, spekulantidega seotud probleemidest Need inimesed äh, on äh, alati olemas ja nad äh, hakkavad tegutsema, kui majandusprobleemid esile kerkivad. kõik see on Keskpanga pädevuses, aga ta ei saanud oma ülesannetega hakkama. kolmandaks ei püüdnud pank peatada majanduslanguse süvenemist Äh, peamiselt seetõttu, et ta ei suutnud mõjutada tõenäoliselt äh, intressimäärasid Ühendkuningriigis ja USA-s, lisaks ei teinud ta midagi äh, Euroopa pangasüsteemi nõrgenemise peatamiseks. ja see võib tegelikult kaasa tuua veelgi suurema kriisi kui see, mida me oleme praeguseks näinud. proua Lagarde mainis juba sellist võimalust. ma Äh, olen rääkinud sellest, mida pank oleks võinud teha ja mis ei oleks väga palju maksnud ning mis oleks olukorda äh, paremaks muutnud, aga ma ei hakka nendest nüüd rohkem pikemalt rääkima. igal juhul, kui vaadata objektiivselt Eurotsooni äh, probleeme ning vaadata Euroopa Keskpanga rolli kui sellist, siis ma arvan, et me peame rõhutama vähemalt mõningaid nendest aspektidest, mida ma oma kommentaarides esile tõin. aitäh! Äh, suur aitäh, härra Šontis. ja nüüd äh, võtan sõna mina ning äh, pärast mind on veel kolm sõnasoovijat. ma teen väga lühidalt, kommenteerin vaid mõningate tõusetunud küsimuste osas. kõigepealt me võime esile tuua faktid faktid on sellised, et äh, institutsionaalne arhitektuur, mis paika pandi euro loomisel äh, ning äh, majandus- ja rahaliit on osutunud mitte väga stabiilseteks. see tulenes juba Coxi raportist aastal kaks tuhat viis meil on vaja tsentraliseerida rahanduspoliitikaid ning meil on vaja sõltumatut keskpanka, mis äh, asju juhiks. meil on vaja piiratud äh, eelarve suveräänsuse koordineerimist ning meil on vaja ka teiste poliitikate koordineerimist äh, ja seda avatud koordineerimismeetme läbi, meetodi läbi, vabandust. Need on need kolm põhimõtet, Äh, mida võib näha ähm, hoiatuse märkidena ähm, probleemi teel. oli ka kolm reeglit, äh, äh, väljapääsu puudumine, ähm, maksevõimetuse mitteesinemine ja mitte väljapäästmine ja me nüüd saame vaadata, mis on toimunud. ma arvan, et me peame nüüd vaatama uue arhitektuuri poole äh, me peame tegema äh, kõik selleks, et äh, suurendada konkurentsivõimet. me peame teiseks äh, aitama praegu raskuses olevat, olevaid riike selleks, et nad saaksid oma kohustusi täita, sellepärast et vastasel korral õõnestakse kogu süsteemi. ja kolmandaks, me peame majanduskasvu ergutama, eriti just praegusel ajajärgul eriti kui me vaatame, millised arengud toimuvad äh, Ameerika Ühendriikides, Jaapanis ja Euroopas. kõigepealt äh, on minu arvates vaja äh, uut distsipliini ja konkurentsi edendamist, meil on pakett, see kuueosaline majandusteemadel koostatud õiguslik pakett ähm, ja parlament peab minema kaugemale kui see, mida nõukogu on valmis tegema. mina arvan, et eurovõlakirjad no vähemalt on äh, väidetud, et äh, need on nii-öelda tühi tšekk äh, nende jaoks, kes ei suuda oma rahaasjadega toime tulla. aga äh, mm, on ka paigas muidugi piirmäärad ähm, Euroopa Valuutafond, see on midagi, mida härra Trimosa mainis, võiks panna paika ka ähm, tingimused eurovõlakirjadele juurdepääsuks. lävend äh, on üks asi jah, aga isegi allpool seda lävendit äh, võiksid äh, ametivõimud keelata juurdepääsu eurovõlakirjadele või kehtestada lisakulutusi siis, kui riigid ei ole oma kohustusi täitnud distsiplinaarmeetmete osas Euroopa Valuutafond võiks tagada ka selle, et liikmesriigid äh, peavad kõik äh, kehtestatud reeglitest kinni Ähm, äh, ühtekuuluvus- ja tõukefondi abil äh, kohaldatavad sanktsioonid on äh, midagi, millest on räägitud. mida igal juhul teha nende riikidega, kes ei saa abi nendest fondidest ja kes ei vasta reeglitele? kas need kaks fondi on ainsad fondid, mida saaks kasutada, see oleks ju absurdne sest et siis oleks reeglid erinevad erinevate riikide jaoks. ja seetõttu mina usun, et me peame äh, Ähm, äh, püüdleme edasi nendel kolmel valdkonnal, mida härra Tremosa mainis, me peame ajama keskset poliitikat, me ei äh, tohi sundida Euroopa Keskpangal, äh, Euroopa Keskpanka võtma erakorralisi meetmeid ja oma pädevusi ületama. me peame tegelema kindlasti ka majanduskasvu küsimusega. ei pea Äh, saab äh, kahe kolmandiku ulatuses oma raha ähm, komisjonilt ning äh, neil on laenu potentsiaal olemas. Vahemere piirkonnast pärit sotsiaaldemokraadist liberaalina äh, ja kristlasena olen mina nõus äh, raportööriga äh, selles küsimuses äh, isegi rohkem kui mõnedega minu enda fraktsioonist. suur aitäh teile tähelepanu eest! järgmine kõneleja, palun kuna kõik kõnelevad Vahemere piirkonna liberaalidest äh, ja liberaalidena, äh, äh, siis mina omalt poolt ütlen, et euro strukturaalsel läbikukkumisel on kaks elementi. kõigepealt see akumuleerunud võlg aga süvitsemine on põhjus on isegi selles, et on erisus tootlikkuse suurenemise mm, vahe äh, põhja ja lõuna vahel. Äh, see on äh, sügavam põhjus sellele, mis on toimunud ning seetõttu ei saa automaatsed sanktsioonid olla ainukeseks lahenduseks uuele mm, euro, euroarhitektuurile või struktuurile. meil on vaja olla suutlikud Äh, läheneda mm, erinevatele olukordadele tulevikus erinevates piirkondades ja see tähendab, et meil on vaja äh, sügavamat Euroopa integratsiooni ja meil on vaja rohkemat kui ainult automaatseid sanktsioone. see on minu esimene äh, mõte. ja seetõttu ma arv-, selle osas ma arvan, et see julge raport, mille Ramon on kirjutanud, on väga hea selle koha pealt teine asi, mida ma tahtsin teile öelda, on see, et deflatsioon äh, tootluse erisusega toimetulemiseks ei ole hea lähenemine. poliitilistele süsteemidele on väga keeruline äh, riigis deflatsiooni kasutada ning äh, Äh, eriti kui me peame silmas euro igapäevast äh, toimimist ja äh, Euroopa Liidu majanduslikku funktsioneerimist. kolmandaks, valitsustevaheline tegevus hõlmab endast moraalset ohtu, sellepärast et äh, valitsusi ju valitakse, toimuvad valimised ja kui valimised toimuvad, äh, siis äh, üldiselt tehakse kõik selleks, mis vaja, et valimised võita ning valitsustevaheline tegevusmudel tähe-, mudel tähendab seda, et valitsustel on väga palju erinevaid teemasid, millel sõna võtta ja kompromisse teha üle kogu Euroopa Liidu ja seetõttu on nende jaoks lihtsam eeskirju rikkuda ning äh, sellele vaatamata äh, on äh, praegu meie selline struktuur veel endiselt liiga valitsustevaheline kaks punkti veel raporti kohta ja üks punkt selle kohta, mis on juhtunud nendes riikides, mis on hädas, nagu näiteks Kreeka, on see, mida ma veel öelda tahan. kõigepealt Euroopa finantsminister, rahandusminister, see on väga hea mõte, see on hea võimalus äh, asju väljendada ning äh, poliitikas äh, tuleb osata tähelepanu püüda ja asju edasi viia. aga me peame meeles pidama seda, et rahandusministri funktsioon reaalsuses on selline, et äh, ta peab ka midagi suutma teha, see tähendab seda, et meil on vaja äh, mõelda äh, sellele ja inimesi vii-, veenda selles, et mida me tahame, et see rahandusminister Euroopa tasandil teeks. teiseks, Euroopa reitinguagentuur ma arvan, et äh, reitinguagentuuride oligopolid on tõsiseks probleemiks ning reitinguagentuurid äh, on väga halba tööd teinud. aga äh, kui meil on reitinguagentuur, siis seda ei tohiks äh, Ähm, pärast äh, selle loomist äh, toetada valitsuse rahaga. Äh, on naeruväärne see, kus ähm, antakse raha selle eest, et asutus ütleks turul, turgudele, kui head tööd need valitsused teevad, mis seda finantseerivad. kui me seda teed läheme, siis see asutus peab tõsiseltvõetavaid ennustusi tegema ja neid turule esitama ja see on ainus viis, kuidas ta toimida saab ja lõpetuseks, mis nüüd puudutab seda äh,, äh mida meie roheliste kolleeg ütles äh, vajaduse osas ümber jagada, aga igas riigis ei ole või kõikides riikides ei ole see vajadus sarnane. Iirimaal ja Hispaanias äh, oli tegu investeeringumullidega, aga Kreekas ei olnud põhjuseks investeerimismull, vaid riigi äh, raha riigipoolne raha kulutamine. Eh, inimestel oli väga suur juurdepääs riigi rahale ning olukord on hoop-, oli hoopis teistsugune eh, Kreekas, ehk siis riigiti oli olukord eh, vägagi erinev, aitäh. Philippe Lambert. Philippe Lambert. Uh, uh, jah, aitäh, esmalt raporti enda kohta kaks märkust. ma tahaksin võib-olla näha siin veel ühte lõiget. võib-olla peaks olema diplomaatilisem, aga äh, äh, Trichet esmaspäeval ütles, et äh, turud äh,, pankadevahelised turud ei toimi, miks seda riigivõla tõttu ning kui see probleem õnnestub lahendada, siis kõik läheb hästi vahepeal aga süstitakse lisalikviidsust turgudele. see oli tema mõte siis kui me küsisime Trichelt selle kohta, kuidas äh, hinnamullidega toime tulla ja kuidas äh, EKP tuleb hakkama ähm, ressurssidega, siis ta põhimõtteliselt hiilis kõrvale vastusest või äh, ei vastanud tegelikult. aga EKP saaks meile vaja läbi mõtelda erinevad stsenaariumid või üritada leida erinevaid vaatenurki. ehk teisisõnu, diplomaatiliselt siis tuleks tugevdada analüüsivõimet, et tegelikult ma pean silmas seda, et tuleks erinevaid mõtteviise kasutada, ma ei pea siin silmas seda, et distsipliini tuleks lõdvemaks lasta, aga me peaksime neid asju vaatama natukene erinevatest vaatevinklitest Äh, kui me räägime äh, eraisikute võlgadest, siis väidetakse, sellest ei ole suurt probleemi, aga see on seda mõnes riigis kakssada protsenti SKT-st ning see on tõsiseks probleemiks ja me peame selle üle ka muret tundma, nii et ma arvan, et äh, siin selles osas võiks raportit parandada. minus tekitab ka väikseid kõhklusi see, kui lõikes neliteist te tahate, et EKP jääks, äh, usaldaks reitinguagentuuri, agentuuride hinnanguid. muidugi mõista keegi ei ole päris täiuslik, aga väga keeruline oleks minul äh, lasta EKP-l oma otsuseid langetada erareitinguagentuuride poolt äh, langetatud otsuste põhjal ma pean ütlema, et ma pigem ikkagi eelistaksin Euroopa Keskpanga enda analüütikute tööd. nüüd aga muuta nad sõltuvaks eraagentuuridest ei ole üldse hea. ma arvan, et põhimõtteliselt oleks äh, arutelu äh, reitinguagentuuride üle ausam äh, ja vabandust, puhtam ja põhjalikum kui nende roll õigusloomelises töös ei oleks niivõrd suur ma arvan, et põhimõtteliselt ja see tähendaks seda, et me ütleme erinevatele äh, finantsturgudele äh, tegutsejatele, et lihtsalt usaldage ainult reitinguagentuure, aga see ei ole kõige parem. mis puudutab seda, mida ütles Räping, siis äh, te rääkisite sellest, et et me tahame luua rohkem institutsioone. ma olen nõus, et me ei peaks neid liiga palju tegema, aga kui me räägime Ecofinist, äh, siis ma ei saa aru, miks ei võiks olla niimoodi me ei lisaks uut institutsiooni, me ei looks uut institutsiooni, vaid annaksime lihtsalt äh, suurema tähtsuse juba olemasolevale. mida ütles Raskigakakis äh, peaministrite ja rahandusministrite kohta, siis tuleks Äh, tuleksin selle juurde, mida Toomas Mann ütles äh, äh, rahandusministri kohta ja parlamendisuhete kohta. tema rahandusminister teeb ettepanekud ja seejärel parlament kiidab heaks, see on väga oluline. edasi räägiti sellest, et euro võlakirjad viivad integreerituma Euroopani ja tõepoolest, aga ma pole kindel, et ma eh, päris sellist eh, olukorda tahaksin, kui me usume, et ükskõik kes meist, ükskõik milline riik eh, suudab kriisist välja tulla ilma igasuguste raskusteta, siis te eksite sellest. oleks võinud ju arvata, et Saksamaal läheb päris hästi ja ülejäänud Euroopale läheb kehvemini teisel äh, siis mõni kuu edasi me nägime, et nii see ei tööta. kui te arvate, et näiteks äh, mandril läheb hästi, ülejäänutel mitte, siis te eksite. asi ei ole selles, et äh, ma ilmtingimata arvast-, armastaksin üleliia Brüsselit, see on mu kodulinn ja ma tean, et siin on ka probleeme, aga me teame, et tegelikult meil on seda kõikide jaoks vaja. me ei räägi siin ainult neist inimestest, kes armastavad kogu Euroopat ja teisi, kes kaitsevad äh, tegelikke vajadusi, ei, me räägime siin sellest, mida meil üldiselt vaja on, suur aitäh! Uh, aitäh ja nüüd Edward Sikluna järgmisena. aitäh! nagu kolleegid, nii leian ka mina, et härra Tremosa raport on üsna õiglane hinnang Keskpanga tegevusele keskpank on teinud üldiselt väga head tööd, aga on teatud asju, millele tuleks tähelepanu juhtida. me räägime sellest, et pank on käitunud vastutustundlikumalt mõnedes valdkondades kui teide, teistes ja näiteks, mis puudutab intressimäärade mä-, paikapanemist. tõenäoliselt äh, selles vallas langetatud otsuseid hakatakse muutma ja see on loomulikult piinlikkust valmistav kõnealusele institutsioonile. nüüd äh, keskpanga surve restruktuur, võlgade restruktureerimise vastu, kuigi on täiesti selge, et pankadel tuleb koormat kanda samamoodi nagu valitsustelgi. ning see korrapärane restruktureerimine, mida nüüd üritatakse läbi viia ja mis loodetavasti ka edukaks osutub, võib-olla äh, tol hetkel tõesti see tundus pisut liiga vastuoluline, arvestades meie arusaamist sellest, mida tuleb teha räägiti ka rahandusministri teemal praegu jääb, käib jutt siis fiskaalpoliitikast. võib-olla peaks siin kontekstis viitama äh, sellele, et äh, riike julgustatakse seadma äh, puudujäägile ülempiir, võib-olla see piiri seadmine ei olegi niivõrd seadustes kirjas aga me peame siin olema väga ettevaatlikult, põhimõte on selline, et asju tuleb kontrollida, aga selline kontrollimise viis on väga jäik. kas me tahaksime muuta Keskpanga mingiks valuutanõukoguks või? aga seda me teeme, kui me sellised väga jäigad ülempiirid seame, meil on vaja institutsiooni, kes äh, vaataks selle järele, mida valitsused teevad, aga kui meil on paigas sellised väga ranged jäigad ülempiirid, siis minu arvates äh, see lihtsalt raskendab meie probleeme. Euroopa Keskpanga sõltumatus on väga hea küll paberil, aga tegelikkuses äh, see institutsioon, mis üritab eurot päästa, paratamatult peab muutuma poliitiliseks ja seda tegelikkuses ongi teinud ma olen nõus härra Margaioga, et meil on vaja Eurotsooni jaoks uut ülesehitust ja ma olen nõus härra Eppingiga, mis ta ütles äh, moraalsete ohtude kohta. hea oleks, kui me oleks neid asju arutanud juba viis aastat tagasi, täna me teame, et sellised asjad ei toiminud ja nüüd me peame mõtlema uuesti Eurotsooni ülesehitusele, aitäh. Ole Schmidt järgmisena. aitäh minu jaoks on Ramon väga hea liberaal ja lisaväärtuseks on see, et ta on Barcelonast pärit, aga ta on alati olnud hea liberaal, ükskõik kust ta pärit ei oleks. ma arvan, et Eurotsoonist välja jäävate riikide jaoks on väga oluline, et me ei defineeriks seda kriisi kui Eurotsooni kriise, me peame seda nimetama võlakriisiks. sellepärast, et muidu mitte keegi, vähemalt minu kodumaal ei usu, et euro selle, nende probleemidega toime tuleb. mina öö, äh, oma kodus tehtud avaldustes olen olnud öö, äh, alati väga järjekindel, ma olen öelnud, et vastutus selle kriisi eest lasub öö, äh, konkreetsete valitsuste õlul ja mitte eurol kui sellisel. Need on valitsused, mis, mis ei ole oma lubadusi täitnud kui me tuleme välja vastupidiste argumentidega, siis uskuge, meie ees seisavad väga-väga äh, suured probleemid, kui me tahame Eurotsooni laiendada. nii et, et selles valdkonnas me peaksime olema väga ettevaatlikud. tahaksin Ramonile esitada ühe küsimuse, kas sa saaksid mind aidata, sa mainisid äh, sageli eurovõlakirju ning nendest on räägitud viimase paari aasta jooksul kui mingist äh, äh, sümbolist, mis kõik päästab. mina hääletasin nende poolt, aga suvel ma üritasin selle teemaga tutvuda. kas sa võiksid esitada mulle mingeid veenvaid väiteid selle kohta, miks need eurovõlakirjad tuleb kasutusele võtta just nüüd, me kõik teame, kui keeruline see asi on. tegemist on justkui sümboliga, arvatakse, et need lahendavad kõik praegused probleemid. ja miks peaksid need riigid, kellel praegu sellised probleemid on, miks peaksid nad käituma teistmoodi kui nende riigi võlg lihtsalt jagatakse teiste vahel ära. see on see argument, mis mulle kodus tihtipeale edestati, aga nagu ma ütlesin, ma hääletasin eurovõlakirjade poolt ma arvan, et me peaksime olema pisut ettevaatlikud, kui me hakkame ütlema, et see ongi viis, kuidas me eurotsooni päästame. niisiis, Ramon, sina oled tark mees, võib-olla sa suudad mind veenda ja neid inimesi, kes kodus ei usu, et eurovõlakirjad on head ja muide, nad kuulavad sakslaste argumente palju rohkem. Äh, sakslased ütlevad, et see ei ole viis või vähemalt mitte ainus viis, kuidas sellest kriisist välja pääseda. ja suur tänu väga huvitava arutelu eest ja väga hea liberaalse raporti eest Barcelonast. aitäh. ja Ramon, nüüd saad sina jällegi sõna aitäh, mul on ainult üks minut aega, ma tean, et meil on aega vähe ja meil päevakorras veel palju punkte ootamas äh,. härra Epping on ära läinud, ma tahtsin talle küll öelda, et Vahemere ääres me ei kasvata ainult, me ei tooda ainult oliiviõli. ma oleks võinud esitada talle statistilisi andmeid, et äh, selle kohta, et Vahemere oleks äh, konteinervedude osas võinud muutuda sama oluliseks kui näiteks Vahemeri, Vaikne ookean, vabandust nii et, et äh, Vahemere regioonil tõesti on väga suur potentsiaal, nii et, et äh, meie tulevik ei ole ainult oliiviõlis. ma tahaksin nüüd öelda, et minu seisukoht on minu isiklik seisukoht ja ma ei saa kõnelda kogu liberaalide fraktsiooni nimel ma tean, et minu fraktsioonis on üsna palju saadikuid, kes minu seisukohta toetavad, näiteks äh, meie esimees härra Verhofstadt kes on viimase paari aasta jooksul pidevalt nõudnud suuremat Euroopa integratsiooni. ma tean, et on ka saadikuid, kes on skeptilised selles osas, näiteks minu kolleeg Wolf Klints, kuus kuud tagasi oli ta täielikult Euroopa peaministri ametikoha vastu ta ütles, et ma olen seda asja uurinud, minu vaated arenevad selles küsimuses, võib-olla ma jõuan samale vastusele, aga aga ma olen siiski avatud ja see, mis mulle põhja, põhjapoolsetes riikides meeldib, ongi see avatus, äh, valmi, valmisoleks õppida ja oma seisukohti muuta. aga igatahes ma tean, et Saksamaa liberaalide ridades äh, äh mõtiskletakse ka sotsiaalse liberalismi üle Eh, võib-olla minu sõber eh, Jorgo Saatšimarkakis jagab ka seda seisukohta. nii et, et eh, meie, meie fraktsioonis on inimesi, kes on selle seisukoha poolt ja kes on vastu, aga meil on ka palju neid, kes pooldavad suuremat Euroopa integratsiooni ning nagu ma ütlesin, minu taga seisab suur osa minu fraktsioonist. see kriis on äh, midagi, mida tuleb näha kui võimalust parandada Euroopa integratsiooni. meil tuleb äh, kaasajastada need majastus, majandused äh, ja majandusjuhtimissüsteemid Euroopa Liidus, mis ei ole väga ajakohased. nii et, et me ootame, et Põhjamaade juhid ja eriti just Saksamaa juhid sest Saksamaa on üheks juhtriigiks Euroopas, arvestades rahvaarvu, ela-, Eh, majanduse, majanduskasvu ja nõnda edasi, me just loodame, et nemad on suunavaks siin. vähemalt eh, Helmut Kohl oli ju see, kes oli üheksa eurole aluse panijaks nii et, et ma tõesti loodan, et Saksamaa juhib meid selles protsessis ning lõpetuseks Ole Schmidtile tahaksin öelda, et meil praegu ei ole piisavalt aega, aga ma esitan talle argumendid eurovõlakirjade toetuseks. esmaspäeval me rääkisime, et selleks, et eurovõlakirjad saaks kasutusele tulla, on vaja fiskaaldistsipliini Euroopa Liidu liikmesriikides. nii et, et ka meie ootame praegu komisjoni dokumenti või õigemini komisjoni ettepanekud eurovõlakirjade kohta ja ma, ja kui see siia jõuab, siis äh, räägime sellest, aitäh! aitäh! muudatus esi-, muudatused tuleb esitada kaheksanda septembri keskpäevaks, neid arutame kolmandal oktoobril ja komisjonis hääletame üheteistkümnendal oktoobril ja täiskogule peaks asi minema siis septembri teise sessiooni käigus, vabandust, novembri teise sessiooni käigus. niisiis, ja nüüd läheme edasi siis Äh, laenulepingute juurde, mis on seotud eluasemega. Äh, niisiis räägime hüpoteeklaenudest ning raportit tutvustab härra Sanchez Presedo, palun. Muchas gracias eh,, presidenta. Yo soy eh, un español no.... suur aitäh, lugupeetud esinaine. mina olen Atlandi ookeani äärest, mitte Vahemere äärest ja ma loodan, et äh, meil õnnestub leida konsensus erinevate merede, ookeanide ja jõgede vahel Euroopas. Äh, minu teemaks on siis elamukinnisvaraga seotud krediidilepingud ning selles küsimuses on kaasatud äh, ka tarbijakaitse äh, jüri ning TV komisjon. ma olen, ma kohtun ka nende raportidega enne hääletust ning üritan kaasata kõik aspektid, mis puudutavad selliseid juriidilisi küsimusi nagu lepingulised õigused ja ma ütlesin, et ma üritan siis ka meie hääletusnimekirja selle lisada. mis puudutab inkot, siis on meil toimimas tugevdatud koostöö. me oleme välja selgitanud, millised on erinevate komisjonide pädevused ning millised on meie ühised pädevused meie oleme vastutav raporti eest, aga meie sooviks on väga tihedat koostööd teha ka IMCO komisjoniga. tuletage meelde kahe tuhande kuuenda aasta resolutsiooni. toona me tegime koostööd härra Medinaga ja meie sooviks on samal moodi ka jätkata. tuletan meelde, et toona me rääkisime siis rohelisest raamatust ning äh, hüpoteeklaenudest. nüüd aga me räägime valgest raamatust äh, kahe tuhande seitsmendast aastast. ja see puudutab äh, hüpoteekturgude äh, integreerimist, mis on väga oluline kogu Euroopa jaoks see valge raamat tuli välja pärast äh, Ameerika Ühendriikides alanud kriisi ning siin nõuti rohkem vastutustundlikkust äh, riskide juhtimisel. komisjon viis eelnevalt läbi konsultatsioonid ning äh, selle põhjal kahe tuhande kümnendal aastal koostati ka töödokument kui mind määrati raportööriks kõnealuses küsimuses, siis äh, alustasin ma koheselt ka tööd. ma olen teinud väga palju koostööd ka teiste äh, variraportööridega fraktsioonidest ning ma tahaksin teid kõiki tänada äh, vägagi konstruktiivse dialoogi eest. ma loodan, et niimoodi läheb meil ka edaspidi ning ma tunnen head meelt eh, erinevate ettepanekute üle, mis on tehtud selleks, et jõuda võimalikult eh, suure konsensuseni ning et me jõuaksime tulemusteni ka nõukogus. mis puudutab kokkuvõtet, siis raport on päris eh, kõikehõlmav ning ma tahaksin peatuda siin ainult kõige olulisematele küsimustele. esmalt kolm aspekti turgude kohta kui me räägime hüpoteeklaenude turgudest ning äh, laenudest, siis siin tuleb silmas pidada, et äh, miljoneid äh, kodanikke on mõjutanud hüpoteeklaenude turgude olukord. Euroopas on ligi seitsekümmend protsenti kodanikest kinnisvaraomanikud ning seega mõjutab see kogu majandustegevust. alates kahe tuhande üheksandast aastast viiskümmend kaks koma kolm protsenti Euroopa Liidu SKP-st oli, oli otseselt seotud hüpoteeklaenudega. turg on killustatud praegu, tegelikku piiriülaste tegevust ei toimu ning eh, täheldada on kontsentreerumist üha enam suured ettevõtted äh, omavad äh, kontrolli ligi seitsmekümne viie protsendi üle. lisaks sellele praegune süsteem on väga paindumatuna ning äh, toob endaga kaasa lisaraskusi. hüpoteeklaenude hind on väga kõrge. tead, et see sõltub rahastamisest, haldusest, juhtimisest ning seejärel ka riskipreemiast ning tuludest. rahastamist on võimalik üritada lihtsustada või vältida kulusid. Need on väga olulised asjad ma arvan, et me peame üritama leida hea tasakaalu ühest küljest riskide ning teisalt äh, tulude ja vahel iga laenuga kaasnevad teatud riskid ja ma usun, et äh, hea määrus, hea seadusandlus ka arvestab sellega. kokku on esitatud äh, sada kuuskümmend seitse muudatuse ettepanekut, seda on väga palju, võttes arvesse, et komisjoni ettepanekus oli kolmkümmend kolm artik-, sada kakskümmend viis artiklit ja kaks lisa üheks suureks probleemiks on äh, liiga suur laenukoormus ning hüpoteeklaenud äh, on üheks osaks äh, laenukoormusest. lisaks sellele tarbijad, kes ostavad kinnisvara, tegelikult täidavad oma kohustused, mis neil on kinnisvara agentide osas, kuid ning sellest selgub, et liigse võlakoormuse põhjuseks ei ole mitte ainult kinnisvaraturud. volinikuga oleme me seda küsimust arutanud ning tema ütles meile, et tegelikult probleem ei ole siin mitte ainult hüpoteeklaenudes, ja silmas on vaja pidada kolme peamist aspekti, mida direktiivis ei käsitleta, aga mida peaks käsitlema ja see on ka põhjuseks, miks on tehtud äh, muudatusettepanekuid. Te teate, et on olemas äh, riigipoolne rahastamine ning äh, erasektori rahastamine, te teate, et on olemas suhe riigivõlgade ning erasektori võla vahel ning siin on teatud makromajanduslikud mm, seadused, mis kehtivad. meil on aga äh, praegu andmetest puudu erasektori osas. millised peaksid olema laenude piirid, hüpoteeklaenude piirid, kuidas tuleks laene kasutada? ka struktuuri küsimustes tuleks tagada, et laene kasutatakse õigesti Ameerika Ühendriikides eh, kui ka Ühendkuningriigis eh, praegu selle teemaga tegeletakse. Eh, me peaksime aga ka Euroopa tasandile selle juurde asuma. Te teate, et laenud on ühine vara ja laenud ei tohiks endaga kaasa tuua süsteemseid riske, mis mõjutaksid kõiki tarbijaid see on ka põhjuseks, miks me tahame, et komisjon ähm, uuriks olukorda ning esitaks väga põhjaliku ja kõikehõlmava raporti, kus äh, siis on äh, ära toodud äh, ülevaade olukorrast ning kus tehtaks ka ettepanekuid. seejärel tahaksin veel välja tuua siin raportis uued ettepanekud, siin on kolme peatükki, mida varem ei olnud, need on siia lisatud ning nendes peatükkides pööratakse erilist tähelepanu mitmetele erinevatele aspektidele. esmalt äh, meetmete ellurakendamine kui ka see, kuidas oleks kõige lihtsam äh, saavutada õigeid tulemusi. esmalt äh, rahandusalane haridus. meil on vaja õiget informatsiooni, me peame mõistma, millega on tegemist. ehk siis teisisõnu peab olema nõusolek äh, selline, mis põhineb informatsioonil meil on vaja haridust selles vallas, informatsiooni ning professionaalset nõuanned ja hinnangud, need on kolm võtmeelementi. E, finantsharidus peab saama hüpoteeklaenude puhul reegliks ja me peame selles suunas ka meetmeid võtma. me peame teadma, kes osaleb, e, siin ei ole tegemist mitte ainult akadeemiliste kõrg, e, kõrgkoolide küsimusega, vaid see puudutab kõiki. teiseks kõik see, mis viib lepingu sõlmimiseni. ning siin on ka teatud asju, mida oleks võimalik parandada. Eh, mis puudutab aga ennetavat eh, tagasimaksmist, siis eh, seda näiteks ei, sellest ei räägita näiteks lepingu vältel ega ka pärast ilmtingimata. ma usun aga, et üks osa Äh, laenuandja ja laenuvõtja suhetest puudutab äh, ka enneaegsete tagasimaksmist. seega oleks vaja eraldi peatüki. just nimelt ka selle kohta. kuid äh, lisaks enneaegsele tagasimaksmisele on muidki teemasid rohelises raamatus ja ka valges raamatus ning teisteski dokumentides on neist küsimustest räägitud. üheks selliseks küsimuseks on näiteks hüpoteeklaenude ülekandmise võimalus meie meelest on see ilmselge, ilmselgelt vajalik, näiteks kui Euroopa kodanik soovib äh, riiki vahetada, siis selleks ei pea ta ilmtingimata äh, oma laenu tühistama, vaid äh, hüpoteegi peaks saama üle kanda ning ka tagatised peaksid olema sarnased kui esialgses riigis. nii et ülekandmisvõimalus hüpoteeklaenude puhul on oluline. seejärel hüpoteeklaenude lepete muutmine, eh, mille raames arvestatakse ka muutuvate tingimuste ning turuolukorraga. siin ma pean näiteks silmas hüpoteeklaenu kasutamist muudel eesmärkidel, kui lepingus on ette nähtud. kõikide sissetulekud ei ole stabiilsed ja regulaarsed, kõik ei ole ametnikud kui kõikide sissetulekud oleksid regulaarsed, siis muidugi see lihtsustaks tagasimakseid, aga nii see paraku ei ole. ma arvan, et siin oleks äh, vaja just äh, vaadata, kuidas tagada stabiilsus. lisaks sellele peaks olema võimalik ka välislaenu muuta Äh, riigisiseseks laenuks, näiteks kui keegi võtab laenu äh, soodsatel tingimustel teatud ajahetkel ja ka hiljem leiab ennast keerulises olukorras, siis äh, siin peaks olema ka ette nähtud teatud paindlikkus, et, et ta saaks sellest süsteemist välja, me oleme näinud, mis kriisitingimustes juhtus. tihti on, tihti me nägime, et nõustuti uue laenuga selleks, et muuta laenutingimusi meil oleks vaja kooskõlastatud äh, tasakaalus mm, protseduure, menetlusi ka siin ning see on põhjuseks, miks me oleme teinud erinevaid ettepanekuid, mis loodetavasti Euroopa hüpoteeklaenude süsteemi tugevdab ning kolmandaks, kolmas uus küsimus, finantsturgude usaldus. kui me tahame, et süsteem Euroopa tasandil toimiks, siis me peame lihtsustama äh, kapitali liikumist ning hüpoteekide rahastamist. meil on vaja läbipaistvat usaldusväärset süsteemi ning seetõttu me leiame, et on vaja luua ka läbipaistvuse jälgimiseks vajalikud mehhanismid. ehk siis meil on vaja, äh, et oleks võimalik kindlaks määrata hüpoteeklaenude liikumine Euroopas ning meil on vaja äh, infot ka kõikide tagatiste kohta, meil on vaja objektiivset ning äh, sõltumatut hindamist, äh, mis viidaks läbi loogiliste asjakohaste kriteeriumite alusel, meil on samuti vaja näitajaid, mille abil oleks võimalik väärtust hinnata, ehk siis teisisõnu, meil on vaja rohkem usaldusväärsust äh, luua hüpoteeklaenude süsteemi. Need on siis need punktid, millest komisjon Valges Raamatus räägib. sellest me oleme ka varem rääkinud ning osad institutsioonid rahvusvahelisel tasandil on ka juba sellel peatunud, aga praegu komisjoni tekstist see ikkagi piisavalt selgelt välja ei tule, nii et see oleks vaja siia lisada, kui me tahame tagada finantsturgude usaldusväärsuse samuti, mis puudutab suuremat avatust ja riskide osas. komisjoni ettepanekuga üldiselt nõustuti, aga ma leian, et see on võib-olla natukene liigselt äh, ühetahuline. me peame mõistma, et erinevate hüpoteeklaenude riskid on erinevad. Äh, ka näiteks hüpoteeklaenu äh, kestvuse tõttu näiteks maksete osas võib olla äh, erinevusi, samuti turgudest tulenevalt võib tekkida uusi riske. turgudel võivad hinnad järsult tõusta ning sellest tulenevalt hüpoteeklaenude puhul on ka riskid suuremad. see siis sõltub kinnisvaraturgude muutustega selliste riskantsete laenude jaoks on vaja eraldi vahendeid, mis võimaldaksid hindajatel oma tööd teha ja mis võimaldaksid läbi viia selge, äh, selget järelevalvet ning äh, see peaks võimaldama ka riske maandada. me peame tugevdama järelevalveasutusi, sest tihtilugu me räägime sellest, kas meil on vaja määrust või järelevalve, ma leian, et järelevalve on väga hea, sest tegemist on äh, praktiliste küsimustega, konkreetsete küsimustega, nii et parem oleks tugevdada turuasutusi liikmesriikides, mis on kõige paremini kursis äh, nende riskidega, mis toovad kaasa äh, kinnisvaramullid, nad teavad neid riske, nad suudavad need välja selgitada, neid selgitada ka omanikele eh, ning neid informeerida. samuti suudavad nad selgitada, millised eh, tavad käivad kaasas taoliste laenudega. ülejäänud eh, aspektid on võib-olla vähem tähtsad, ma igastahes kuulaksin hea meelega ka kõikide teiste arvamusi, veel paar aspekti Äh, mis puudutab järelemõtlemisaega, ma rääkisin sellest, et nõusolek peab olema informatsioonil põhinev. Äh, see tähendab muidugi piisavat informatsiooni, vaid, äh, kuid lisaks sellele on vaja ka teatud aega, mille vältel on võimalik veel lepingust taganeda, nii et see on ka põhjuseks, miks me sellest järelemõtlemise ajast räägime ning muidugi mõista, see peab, see aeg peab olema ette nähtud enne tehingu sõlmimist me muidugi ei taha siin pidurdada kinnisvaraturgu. me teame, et osades riikides see turg toimib väga kiirelt, aga me ikkagi tahame, et nõusolek oleks informatsioonil põhinev. see ei tule mitte kasuks ainult tarbijatele, vaid ka äh, sektorile endale. sest et me räägime siin ikkagi teatud informatsioonist äh, ning hindamistest ja me tahame, et ei saaks öelda pärast tehingu sõlmimist, aga me ei olnud kursis. taolist teenust peaksid pakkuma professionaalid, see peaks olema kõrge kvaliteediga ning lisaks sellele peaks, peaksid siin kehtima ka väga selged rahastamisreeglid. teisisõnu ei peaks olema tegemist lihtsalt äh, turustusnõuannetega, ei, meil on vaja ekspertiisi ja nõuandeid. aga mul kindlasti avaneb veel võimalus tagasi tulla selle juurde. Äh, ma mõistan, et kindlasti on teil küsimusi tekkinud, olen valmis neile vastama, kui te soovite Äh, praeguseks aga minu poolt kõik, ma tahaksin tänada kõiki neid, kes on kaasa aidanud raporti koostamisel ning eriti tahaksin tänada oma mõlemat assistenti kui ka sekretäriaadi esindajat. leian, et te olete kõik teinud suurepärast tööd ja loodan, et äh, ka mina suudan teiega sammu pidada. suur aitäh, meil on viis äh, variraportööri ja veel viis kõnesoovijat ja meil on vajult pool tundi aega jäänud järgi Aliin, Jose, Jean-Paul, Pevange ja Catherine tahavad lisaks variraportööridele veel sõna äh, härra Nitras. ja nüüd ma äh, sulgen nimekirja, kui keegi tahab veel sõna soovida, siis selleks on juba hilja, kahju küll, rohkem me sõna keegi ei saa. Äh, ma palun variraportööridel sõna võtta ainult kuni neljaks minutiks, ma panen ka aja käima. kõigepealt kolleeg Palloni, palun seal te oletegi. aitäh, lugupeetud esinaine. ma püüan äh, Äh, teha kiiresti ja mitte ära kasutada kogu kõneaega, mis mulle antud on. ma lugesin seda raportit ja muudatusettepanekuid, äh, mille äh, meie mm, kolleeg Presedo koostas ning siin on tegeletud kodanike kaitsega, kes tahavad hüpoteeklaenu võtta. ma olen nõus tema lähenemisega, ma arvan, et meil on vaja veidi aega järelemõtlemiseks, selleks et konsensusele jõuda. näiteks olen ma nõus sellega, et kui inimene tahab äh, hüpoteeklaenu välja võtta, siis tuleb vastata teatud tingimustele, tuleb täita teatud tingimusi, informatsiooni andmise tingimus, läbipaistvuse tingimus ja nii edasi, aga me ei tohiks seda kõike liigselt äh, reguleerida, tegemist on väga tundliku valdkonnaga ju. ja äh, me võime oma tegevuse läbi äh, turu äh, jäigemaks muuta ning laenude saamise veel raskemaks muuta, sellepärast et äh, ehitustööstuse ja hüpoteeklaenude vaheline suhe on väga lähedane suhe täpselt nagu pankade ja kodanike vaheline suhe, ka nemad on väga lähedal seisvad üksused teineteisele. ma arvan, et me peaksime tegelema reguleerimisega, aga me peame vältima liigset reguleerimist. me peame äh, vältima liik-, paika automaatseid eh, tingimusi ja kõigile ühtseid tingimusi. Eh, siin tõusetuvad eh, uued kohustused, aga me peame olema ettevaatlikud, et me laenu pakkumise hulka ei vähendaks kodanike jaoks. praegusel kriisiperioodil peaksime me tegema kõik selleks, et majanduskasvu edendada. pangandussüsteem on äh, selle jaoks väga olulise tähtsusega ning selle jäigemaks muutmine äh, võib kaasa tuua selle, et me blokeerime süsteemi ja edusamme selles vallas. võib juhtuda, et Äh, keeldutakse äh, raha laenamast inimestele, kes võib-olla ei ole nii head järjed kui teised, aga äh, me tahame igal juhul vältida sellist valimatut laenamist, nagu kolmandates riikides on aset leidnud, nagu näiteks USA-s. ja sealse kriisi mõju oli tunda ka siin seetõttu me peame väga hoolsalt analüüsima neid küsimusi, aga esmatähtis on tarbijat kaitsta me oleme siin tegelikult ka selleks, et ühisturgu kaitsta ja et tagada, et seadusandlus oleks ühtne, homogeenne äh, ja üle Euroopa Liiduline. me peame tagama selle, et me ei anna kellelegi konkurentsieeliseid äh, mis tulenevad õigussüsteemide erinevusest liikmesriigiti. kui keegi on eelisseisus, siis ta peab tulema konkurentsi äh, tingimustes ja nende endi mm, tegevusest. ettevõtted peavad saama vabalt turul äh, tegutseda, aga samas ei tohi turgu jäigaks muuta ja nende kahe asja vahel tasakaal leida on väga äh, keeruline praegusel ajajärgul Äh, tarbijal peab olema õigus äh, ennetähtaegselt laen tagasi maksta, see on ära toodud artiklis kaheksateist ja sellega mul probleeme ei ole. Äh, lisaks kindlasummalised hüpoteeklaenud. me peame osade nende teemade puhul veel hiljem nende juurde tagasi pöörduma ja neid arutama. kui tagasimakse üle otsustab hüpoteeklaenuandja, siis see olukord võib muutuda keeruliseks. sellest on räägitud muudatusettepanekute sada kakskümmend kaks, sada kakskümmend kolm. me peame tagama ka selle, et me ei piira laenudele juurdepääsu, nende kättesaadavust, me oleme seda juba varem rääkinud, räägime kindlasti ka edasi veel, ja ma kohe hakkan lõpetama, proua esinaine, ma väga vabandan, ma tahaksin paluda raportööril äh, rääkida üheksakümne äh, neljast, äh, üheksakümne viien-, viiest ja üheksakümne kuuest, need on kolm muudatusettepanekut, mis räägivad siduvatest pakkumistest. Ehm, me peame vaatama ka muudatusettepanek sada viiskümmend kaks, sada viiskümmend kolm, sada viiskümmend seitse usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalve koha pealt. härra raportöör kindlasti mäletab äh, seda, et me ei tohi äh, seadus äh, äh, mäletab seda, et kapitalinõuete neljas direktiiv on meil ja me ei tohi lasta tekkida olukorra, kus selle dokumendi ja selle kapitalinõuete direktiivi vahel on vastuolud. mul vist ei ole enam mikrofoni ja ma tean, et väga keeruline on kõneajaga, kui meil on väga pikk ja põhjalik raport äh, ja nüüd saab sõna Aldo nimel härra Sterks. suur aitäh! kõigepealt tahaksin tänada raportööri äh, suurepärase koostöö eest ja ma arvan, et äh, ta ütleb väga õigustatult seda, et Euroopa Liidu hüpoteeklaen ei ole võlakriisi põhjustajaks, aga ja, ja e, tegelikult Euroopa Liidu paljudes liikmesriikides ei olnudki hüpoteeklaenuturul probleeme. me e, peame aga meeles pidama seda, e, mida komisjon on öelnud, komisjon ähm, tuleb kindlasti selles vallas välja tulevikus ka edasiste sammudega veel lisaks sellele, mis meil praegu arutada on. ma arvan, et äh, raportöör on teinud ära hea töö, äh, reklaami küsimus, äh, jälgitavuse küsimus ja nii edasi, see kõik on väga hea ning Euroopa koordineeriv roll on samamoodi hea lähenemine, aga on veel mõned asjad, äh, mille osas ma tahaksin sõna võtta. eelnev kõneleja ütles õigesti, et me ei tohiks liigselt reguleerida seda valdkonda. kui äh, vaadata äh, laenusuhet sissetulekusse, ehk siis seda, kui suurt osa oma sissetulekust tuleks kulutada laenu teenindamiseks, siis ma arvan, et me ei peaks panema siin piiranguid paika, mis erinevatel turgudel mis tooks äh, sellise olukorra kaasa, kus äh, varem kehtinud tavasid ei austata enam. me peame olema ettevaatlikud, kui me räägime äh, liiga piiravatest piirangutest, me peame laskma turul toimida ja me peame laenuküsimusega selle kõige taustal seda kõike arvesse võttes tegelema. muudatusettepanek seitsekümmend viis räägib äh, laenu andmise otsustajatest äh, ja hinnangutest ja nii edasi äh, poliitika peaks tegelikult äh, äh, olema pankade otsustada, me võime põhimõtted küll paika panna, aga me kaugemale minna ei tohiks. kui me räägime reklaamist äh, ja äh, siis me peame ähm, äh, mõtlema ka veebipõhisest reklaamist, mitte ainult näiteks ajalehtedes ähm, tehtavast reklaamist, me peame äh, tarbijatele tagama infole juurdepääsu, kogu informatsioon peab olema tehtud kättesaadavaks võib-olla oleks hea äh, äh läheneda sellele nii, et äh, hüpoteeklaenuga koos peaks äh, välja võtma ka äh, kindlustuslepingu. Äh, see ei ole ilmse, ilmtingimata paha asi ähm, kui äh, teha tarbijale, kindlustuspakkujale või äh, pangale selgeks äh, selle, et asju on omavahel võimalik siduda, seda ei tohiks teha kohustuslikuks, aga selle peaks tegema võimalikuks ning see kõik peaks olema tarbijate huvides. minu arvates peaksime me selle kõige taustal paindlikuks jääma. ütleme, et me anname kellelegi laenu ja see inimene Äh, võib näiteks vahepeal pensionile minna ning tema äh, sissetulek võib väheneda, aga äh, näiteks noor inimene, kes laenu võtab äh,, tema sissetulek võib vahepeal suureneda ja sellest me ei räägi, muudatusettepanek sada kakskümmend üks, äh, seal me peame sellist olukorda arvesse võtma, me peame olema paindlikud äh, kõikides suundades ja mitte ainult selles valdkonnas, kus võib probleeme oodata me peame ka noortele võimalusi ette nägema ma olen nüüd mõne teema osas juba sõna võtnud äh, ja ma ootan äh, arutelu ning äh, koostööd raportööriga, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna Vicky Ford suur aitäh, võttes arvesse, et tegemist on kõige olulisema finantsotsusega, mida kodanikud teevad, siis ma arvan, et me peame põhjalikult Äh, seda teemat arutama, ma vabandan juba ette, kui ma oma kõneaega ületan. ma tänan raportööri selle eest, et ta nii põhjalikult sellele tööle on pühend-, pühendunud. eriti, mis puudutab äh, finantshariduse kaasamise mõtet, see on väga kasulik ja see, et äh, reklaam peab vastama proportsionaalselt sellele meediumile, mille läbi reklaam tehakse pädevad asutused on väga äh, oluline aspekt, meie hüpoteeklaenu turgudel on erisusi, väga suuri erisusi ning äh, äh, vastuvõtja riigi järelevalve teab, et need erisused on suured. Ähm, vastata tuleb kõnealuse turu tingimustele nagu eelnev kõneleja ütles, siis mis puudutab äh, krediidivõimelisust, siis äh, see on selle direktiivi südameks. Äh, kellele äh, on mõistlik äh, raha laenata ja kuidas seda mõistlik teha oleks. ma arvan, et me peame muudatusettepanekuga äh, kindlaks tegema selle, et me ei jäta välja mingisuguseid rühmi, näiteks VKE-sid või inimesi, kelle sissetulek on näiteks hooajaline ähm, me peame tagama selle, et äh, oleks äh, paindlikkus, äh, mis hõlmaks näiteks ka FIE-sid ja nii edasi. niisiis sada kakskümmend üks ja krediidivõimelisus on midagi, mida me peame vaatama ja ma arvan, et meil oleks vaja delegeerida krediidivõimelisuse analüüs kellelegi teisele. mis puudutab nüüd järelemõtlemisperioode, siis Äh, sellega seoses ütleksin järgmist, selleks, et äh, ettevõte saaks äh, teha siduva pakkumise, siis ta peab teadma, et tal on ka kindel pakkumise vastuvõtja. me oleme näinud seda, et et kui pank teeb pakkumise, mida neljateistkümne päeva jooksul vastu ei võeta, siis see, see pakkumine, selle pakkumise hind suureneb, on riike Äh, kus äh, äh, on laenutingimused erinevad ning seetõttu see neljateistpäevane järelemõtlemisperiood, ma arvan, et see ei ole võib-olla päris õige lahendus, mis me välja on töötatud, ma arvan, et me võiksime mõelda siin tasakaalu leidmise peale, aga igal juhul peab Äh, olema mingisugune mõtlemisperiood äh, pakkumise tegemise ja pakkumise vastuvõtmise vahel. mis puudutab artikkel üheksa, siis selle osas tuleb veel natukene rohkem tööd ära teha, aga me peame leidma tasakaalu tarbijate informeerimise ja mitte liigse koormamise vahel, sellepärast et kui neile liiga palju informatsiooni anda, siis nad ei keskendu enam olulisele äh, mis puudutab tarbijate õigusi, siis milline õigus on mul, millised õigused mul on hüpoteeklaenuga seoses? raportöör on Äh, teinud paljusid muudatusettepanekuid, sada kolmkümmend kaheksa kuni nelikümmend, sada nelikümmend neli, ähm, äh, õigus hüpoteeklaenu minuga kaasa võtta, kui ma kolin, äh, valuuta, vahetus ja nii edasi Ehm, mõned inimesed võivad neid õigusi tahta, mõned aga mitte. ja need õigused on eh, laenupakkujale üsna kallid selleks, et neid kõigile pakkuda ja seetõttu ma arvan, et me peaksime vaatama, millist sõnastust me kasutada saaksime selleks, et me leiaksime tasakaalu eh, eh, selleks, et mitte kõik ei peaks maksma nende hüpoteeklaenude eest, millel on kõik lisad kaasas nii-öelda ja nüüd see võtme identifitseerimisvõimalus äh, Ähm, äh, ma arvan, et meil peab olema võimalus äh, vara siduda hüpoteeklaenuga. mõnedes liikmesriikides on see ka juba toimiv, mõnedel liikmesriikidel on tõhusad süsteemid toimimas, toimivad ja seetõttu ma arvan, et me peaks dubleerima seda, mis mõnedes liikmesriikides on juba paika pandud, aga ma arvan, et me suudame edasi liikuda ja sõnastuse leida. mis puudutab äh, nüüd usaldatusnormatiivide jälgimist, ja äh, laenu väärtus äh, ja suhe äh, sissetulekusse, siis need on väga otsesed meetmed ja nagu Rahvapartei juba ütles, siis me ei peaks äh, äh dubleerima seda, mis kapitalinõuete direktiivis juba on. me peame äh, võib-olla Äh, muudatusettepaneku sada viiskümmend kaks tagama selle, et oleks äh, paindlikkus äh, sõltuvalt kinnisvaraturgudest, laenaja olukorrast ja nii edasi, me ei tohiks lasta tekkida olukorras, kus need nii-öelda jäigad meetmed jätavad mingisugused osapooled kõrvale. järgmine teema, ma arvan, et ma saan aru, mida te tahaksite Ähm, öelda äh, teiste toodete sidumisega hüpoteegilaenuga seoses, äh, ma arvan, et me saame seda natuke teistmoodi lahendada, kui see praegu on tehtud. sada äh, nelikümmend viis, mis puudutab mm, sundmüüki, siis me ei taha inimesi ju majast välja tõsta, eh, see on väga keeruline küsimus, mulle meeldib eh, see, kuidas siin räägitakse sellest, et eh, laenajad on üldjuhul mõistlikud ja püüavad läbi rääkida laenuvõtjaga selleks, et et olukorda lahendada, aga viimases lõigus öeldakse, et äh, pankur ja laenaja peavad äh, ära defineerima selle, mis on ähm, piisav elatustase ja mina ei taha, et pankurid hakkavad seda mõistet defineerima ja seetõttu ma arvan, et selle koha pealt me peame veel asja arutama. aitäh, järgmine kõneleja on Sven Roheliste nimel, palun ma olen nõus sellega, et äh, see dokument vajab veidi aega ning põhjalikku tööd, see on ääretult oluline dokument ja seetõttu ma olen nõus Vikiga. ma tahaksin tänada Antolin Sanchez-Presedat äh, koostöö eest äh, ning selle hea dokumendi eest, tegemist on hea alusega meie aruteludeks ja võttes arvesse ajapuudust, ei hakka ma detailidesse laskuma, aga ma tahaksin rõhutada mõningaid võtmetähtsusega punkte. meie jaoks äh, päris algusest peale on eurokriis, äh, eurokriisi ja äh, võlakriisi silmas pidades on krediidituru hüpoteeklaenude tuju, turu ning makromajandusliku stabiilsuse vaheline side väga olulise tähtsusega mulle on teinud muret mõned sõnavõtud siin. me ei saa vaadata seda turgu äh, samasuguse pilguga, nagu me tegime seda enne kriisi. seda sellepärast, et see turg on mitmes liikmesriigis olnud äh, probleemide peamiseks põhjuseks ning äh, kui lugeda finantskriisi alast raamatut, siis on, raamatuid, siis on näha, et äh, pankade probleemid ning kinnisvaraturud on eh, võtmetähtsusega finantskriisides olnud võtmetähtsusega kriisi vallandajateks ja seetõttu olgem eh, selged eh, selles aspektis, et kui me räägime sellistest teemadest, siis me peame mõtlema makromajanduslikule stabiilsusele, me peame mõtlema, kuidas see siia raportisse sisse viia ja komisjon kahjuks ei olnud valmis äh, liikuma äh, kaugemale raporti reguleerimisalast, äh, mis põhimõtteliselt keskendub üksiktarbija kaitsele, see on ääretult oluline, aga sellest ei piisa. meil on suured arendajad, kes on panustanud suuresti eluaseme mm, turu mulli ja neid ei ole siia kaasatud, meil ei ole ka tõhusaid meetmeid meet Äh, hüpoteeklaenu antitsükliliseks pakkumiseks. raportöör on teinud teatud ettepanekuid äh, sada viiskümmend kaks, sada viiskümmend kolm, sada viiskümmend neli näiteks selles osas, aga äh, võrreldes sellega, mida meil tegelikult vaja on, ei piisa sellest, me peame ka arutama seda, milline meede on kõige parem selleks, et antitsüklilisus saavutada. edasi, Äh, raportöör on teinud äh, häid ettepanekuid, äh, mis liiguvad õiges suunas, mis puudutab kompensatsiooni laenude pakkumise eest. ja kui me räägime info pakkumisest tarbijatele, siin on ära toodud väga olulised aspektid sellega seoses, ma arvan, et me peaksime sellega seoses võtma äh, Äh, väga tõsiselt ka äh, laenu andmist äh, välisvaluutas. kui mõelda Euroopa Keskpanga peale, siis see oli nende jaoks ka suureks probleemiks mitmetes Ida-Euroopa riikides ja seetõttu ka-, kasutagem siin teab-, mm, tarbijate informeerimise võimalust probleemide välmi, vältimiseks mis puudutab laenude ennast ja tagasimaksmist, siis mina tegelikult äh, pigem pooldan seda, mis komisjon algselt pakkus, sest et äh, selline võimalus võib mõningatel eluasemeturgudel äh, olla äh, võimaluseks äh, muuta see eluasemeturg äh, veelgi lühiajalisemaks ja seetõttu tuleb varast tagasimaksmist vaadata kahe külje pealt, kõigepealt tarbijate äh, õigused versus makromajanduslik stabiilsus. ehk siis, kui me liiga palju võimalusi anname varaseks tagasimakseks, siis äh, äh, on tulemuseks vähem stabiilsust eluasemeturgudel ning intressi ebastabiilsus. ja see on teema, mida ma tõsiselt tahaksin arutada. ma lõpetangi siin ning äh, ootan pikisilmi head koostööd selles küsimuses. võta, võtkem seda teemat tõsiselt. ma tahaksin kuulda ka äh, ma tahaksingi teada, mida süsteemsete riskide nõukogu selles küsimuses arvab. ma arvan, et see oleks suureks abiks, aitäh. Thank you very much uh, for the good aitäh ja kuue nimel saab nüüd sõna härra Šuntis aitäh, ma teen lühidalt. ma olen nõus sellega, eh, mida raportöör on üritanud teha ja tahaksin raportööri tänada tema tehtud töö eest. Eh, raportööri astutud sammud lähevad õiges suunas eh, ja ma tahaksin raportöörile selle eest tundvust, tunnustust avaldada. enamik nendest meetmetest, mida raportöör välja pakub, ma ei hakka nendest siin pikalt rääkima, Äh, sellepärast et aega ei ole, aga ma olen nendega nõus. ma tahaksin juhtida tähelepanu vaid paarile üldisele asjale. kõigepealt äh, need määrused, ja reguleerimiskatsed, mis meil on, ei tohiks meid panna unustama seda, et meil on siin tegemist turuga, mis peaks pöörama tähelepanu ka sotsiaalsetele vajadustele, aga samas loomulikult äh, on siin ka äh, kasumlik aspekt sees. ja siit võivad tekkida igasugused vastuolud, kõigepealt äh, Äh, siin tuleb vaadata laenu ja siis tuleb vaadata seda vara ennast, mille, milles, mis selle laenuga ostetakse. Äh, loomulikult ma saan aru, et raportöör ei saa oma raportis sellele teemale väga pikalt keskenduda, aga see on osaks üldisest raamistikust ja ärgem seda unustagem. aga nüüd paar tähelepanekut ma olen nõus sellega, et raportis on väga palju positiivseid asju aga paaris küsimuses me peaksime reageerima ja seda me siiani ei ole veel teinud. kõigepealt äh, kolleegid juba mainisid seda, et mis juhtub siis, kui ja ma tahan öelda, et tegemist ei ole äh, sellega, et äh, inimene ei suudaks oma laenu tagasi maksta. vaid vaid äh, mõt-, mõtleme, mis juhtub näiteks ehitusettevõtetega ja teiste ettevõtetega, mis äh, on ehitussektoris tegevad, äh, mis on tegevad, mis ehitavad neid hooneid, mille peale laenu võetakse. mis saab siis, kui nemad raskustesse satuvad, siis veel see huvide konflikt näiteks me oleme sellist huvide konflikti näinud Ühendriikides. kas, kas meil ei teki võimalus sellise huvide konflikti institutsionaliseerimiseks, mina ei usu, et see oleks viis, kuidas probleemi lahendada. me peaksime vaatama näiteks ka sularaha maks, makseid, aga kuna mu kõneaeg saab otsa, siis ma lõpetan yeah,. Okay. Uh Uh, aitäh! kuus inimest on veel sõna soovinud. kui äh, me liiga palju aega ära kulutame, siis me peame ülejäänud arutelu jätkama pärast hääletust. aga kõigepealt saab siis sõna Aliin. aitäh! ma arvan, et meil on veel võimalus seda teemat ka tulevikus arutada tegemist on väga tehnilise ja keerulise küsimusega ja siin tõstatatakse väga olulisi küsimusi. mina piirduksin vaid paari asjaga. mulle äh, teeb üks asi pisut äh, muret või te tegelikult teeb mulle muret nende alu-, arutelude toon. ma arvan, et me oleme äh, üsna skeptilised, siin küsitakse, et kas meil on üldse vaja õigusakte selles valdkonnas. siin liberaalid ja parempoolsed ütlevad, et see ei ole ehitussektorile hea, ärisektorile hea, aga kas, kas, kui me tahame parandada konkurentsi selles valdkonnas, kas me siis ei anna tarbijatele siseturul suuremaid võimalusi? Äh, kas me ei anna neile paremaid võimalusi ükskõik kas laenude või ükskõik mille vallas, ma arvan, et me peame tarbijatele tagama suure äh, valiku, äh, me peame andma tarbijatele võimaluse ringi vaadata ja ma tean, et kolleeg Stiiler on siin, tema on äh, siseturu küsimustega tegine, tegelenud ja tahab selle teema sõna võtta, aga me oleme juba ühe sarnase õigusaktide, aktiga te, tegelenud, nimelt tarbimislaenude direktiiviga. ja selles valdkonnas me saavutasime väga hea tulemuse, mis äh, äh, pakkus võimalusi nii tarbijatele kui ka teistele äh,. nii et, et mulle ei, mulle Äh, tundub, et siin on äh, õigusega juhitud tähelepanu potentsiaalsetele probleemidele ja me peame nendega tegelema ja ma tahaksin tõesti tänada raportööri, kes on asjale lähenenud väga üksikasjalikult. ta ja ma leian, et et finantshariduse edendamine liikmesriikides on väga oluline, see on väga oluline tarbijatele, inimesed peavad teadma, millele nad täpselt alla kirjutavad ja samuti ma leian ka, et see võrreldavuse mõiste on väga oluline meil oli ju ka see standardinfolehe nõue tarbijalaenu direktiivis. see on kasulik nii sellele majandussektorile kui ka tarbijatele. see võimaldab palju suuremat paindlikkust ning samas meil on olemas mingid standardpõhimõtted. rohkem üksikasjadesse ma ei tahaks laskuda, võib-olla juhiksin tähelepanu veel sellele, et meil on olemas ka laenuühistud, kes äh, pakuvad väga olulist teenust inimestele, kellel on väike sissetulek. ning mina ei tahaks, et nende tegevus äh, ohtu satuks või et nemad sellelt turule äh, kõrval, et nemad sellelt turult kõrvale tõrjutakse. nii et, et ma olen täiesti kindel, et meil õnnestub selles dokumendis saavutada väga, selle dokumendi läbi saavutada väga hea õigusakt, aitäh. Jose Manuel järgmisena Sharon, hay dos formas. aitäh, Sharon. on kaks viisi, kuidas siin parlamendis raportit koostada. kõigepealt üritada ette näha äh, komisjoni ja nõukogu soove selleks, et arutelud toimuksid kiiresti ja asi kiiresti vastu võetakse ja teine lähenemisviis on äh, üritada komisjoni ettepanekule midagi juurde lisada. see teine valikuvõimalus on julgem ning see on see, mille meie raportöör on võtnud ja ma tänan teda selle eest Äh, finantstegevuse tegevuskava, finantsteenuste tegevuskava on toonud äh, kaasa terve rea meetmeid ja hulgituru integreerimise, aga see ei ole puudutanud jaeturgu ja see teeb tarbijatele väga suurt muret. sellele on tähelepanu juhitud ka kõnesolevas raportis. me peame kaitsma tarbijate huve, peame hoolitsema Äh, et nende huve, huvid Euroopa Liidus oleks paremini kaitstud, me peame pöörama rohkem tähelepanu riskide ohjamisele, äh, nagu raportöö ütles, et meie mõlemad oleme päri, pärit riigist, äh, milles, millel on tõsiseid probleeme võlakoormaga ning äh, finantskriis on neid probleeme veelgi raskendanud. härra Presedo teab väga hästi, et Äh, jutt käib äh, selliselt, äh, sellisest laenulepingu lepingus kaks osapoolt ei ole võrdses seisus. me peame kaaluma tarbijate õigusi ja ka siis, kui nad kaotavad väljaostuõiguse. Te võite loota minu isiklikule koostööle ja ka minu fraktsiooni toetusele. me jätkame tööd komisjoni ettepaneku kallal selleks, et seda ettepanekut paremaks muuta ja see peakski olema ju parlamendi ülesanne. suur aitäh! Äh, saadikuid siia saali veel tuleb hääletuseks, nii et, et annan sõna veel ühele inimesele ja siis peame tegema pausi ja hääletuse vahepeal läbi viima ja jätkame hääletust siis pärast. jätkame arutelu pärast hääletust, Sean Paul. aitäh, ma teen lühidalt, sest et äh, kell on juba nii palju, aga ma tahaksin esmalt ütelda, et me peame üritama tagada äh, kinnisvaralaenudele ja tarbelaenude õigusaktide osas koostöö, kooskõlastatuse, see tagab usaldusväärsuse ja seda on meil vaja. teiseks, kui me tahame luua hüpoteeklaenude integreeritud turu, siis me peame harmoneerimist väga sihtmärgistatud läbi viima ning edasi need eeskirjad, mis kehtivad tarbimislaenude puhul, on siiski erinevad, me peame arvestama, et kui tegemist on äh, hüpoteeklaenudega, siis äh, on vaja, mm, siis on meil Euroopa Liidu territooriumil praegu mm, väga palju erinevaid äh, võimalusi, e, aga see tekitab suuremat segadust ning meil on vaja mm, seetõttu harmoneerimist. et harmoneerimine toimiks, aga on vaja, et meil oleks võimalik erinevaid elemente omavahel võrrelda. kui me vaatame näiteks praegust kehtivat määra, Euroopas üldiselt, siis meil oleks äh, vaja arvestada äh, ka nende kuludega, äh, mis puudutavad ainult müüki ja kuhu ei oleks arvestatud juurde näiteks notarite teenustasud ja muud, sest vastasel juhul meil lihtsalt ei ole midagi, mida võrrelda, aitäh. aitäh. me jätkame seda arutelu pärast hääletust Pervanche, Catherine, eh, härra Nitras eh, ja raportöör saavad veel sõna ja siis on meil veel härra Paltsi raport spordi kohta. nii et, et tuletaksin inimestele veel meelde, milline meie tänane päevakord on. Eh, loodetavasti annab keegi mulle nüüd hääletusnimekirja ja me saame hakata hääletama. sekretäriaat tulebki mulle appi So is every, is everybody niisiis, kas äh, kõik on hääletuseks valmis, kas hääletusnimekirjad on välja jagatud? Äh, keegi ei anna märku, et asi oleks vastupidi. niisiis, kui te olete hääletuseks valmis, kui teil on hääletuskaardid, siis pange nad masinasse, palun. ma loodan, et äh, asi läheb hästi, teeme kontrollhääletuse. palun vajutage mingit nuppu. okei okay.. Right, okei okay.. nii niisiis äh, äh, paragrahv üks, kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, paragrahv kaks, kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuus, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, muudatus seitse langeb ära. ei, see siiski ei lange ära, niisiis muudatus seitse tuleb hääletusele. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd eh, kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. esialgne tekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame teksti muudetud kujul, kes on poolt. teeme seda elektrooniliselt kas kõik on hääletanud? kolmkümmend kuus poolt, kolm vastu, üks erapooletu. ja nüüd peame hääletama konkreetseid muudatusettepanekuid eelarve kohta. ma loen numbri, et kuus, kaheksa, null, kaks poolt, vastu, erapooletud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 kolmeteistkümnenda punkti juurde interneti hasartmängud siseturul. kõik on valmis, jah? kompromiss A, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kolmteist, kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? see on tagasi lükatud, kakskümmend poolt ja kakskümmend vastuhäält. um, I think, I think also... ma arvan, et äh, aeg-ajalt mul ei ole midagi selle vastu, kui siin lisahääletuskaarte kasutatakse, aga oleks tore, kui me ette teaksime, aga igatahes langeb see tulemus ära, sest tulemus on nüüd kakskümmend üks kahekümne ühe vastu. nüüd kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss C, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss D poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss E poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatus üheksakümmend üks poolt, vastu erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime igaks juhuks kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. kompromiss EA, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, me peame seda kontrollima, muudatus nelikümmend viis, elektrooniline kontroll. hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? keegi hääletab väga hilja, jah, see on tagasi lükatud, nüüd ei siiski, Sari ja Sirpa, kuidas teie hääletate, te olete poolt? nüüd on meil siis kakskümmend kaks poolthäält ja kakskümmend vastuhäält, seega see on vastu võetud. muudatus nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss F, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss G, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss H, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss I, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 muudatus nelikümmend kaks. Türksi viimane muudatus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd peame hääletama teksti tervikuna muudetud kujul, teeme seda elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud? üks inimene on veel hääletamata, nüüd on hääletus lõppenud kolmkümmend kaheksa poolt, kaks erapooletut. suur aitäh ja õnnitlused raportöörile. Could... ja nüüd need, kes tahavad lahkuda, palun tehke seda vaikselt, sellepärast et meil arutelu jätkub. ma annan teile paar minutit lahkumiseks. et me siin ei peaks karjuma hakkama.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 Stop chatting. I think they've had long enough now, don't you? Okay, if we could have... hästi, kui nüüd saaks saalis vaikust, siis me saaksime äh, jätkata sõnavõttudega. Läheme nüüd siis tagasi selle hüpoteeklaenude arutelu juurde ning nagu ma juba ennist ütlesin, Pervans Perez, Catherine Style, äh, härra Nitras ja raportöör saavad sellel teemal veel sõna. Pervans, palun. Ähm, aitäh. hüpoteeklaenude puhul tuleb ütelda, et tegemist on ettepanekuga, mis on olnud komisjoni äh, kinnistes tahtlites juba mõnda aega ning nüüd see tuleb jälle välja natukene vastuolulises olukorras, sellepärast et ühest küljest on meil vägagi tahtmist edendada hüpoteeklaene ning anda uut hoogu kinnisvaraturgudele, sest et see valmistab suurt muret praegu. ja me näeme, et see on seotud ka meie majandusliku tupikuga, aga samas kõik teavad, et mis puudutab kinnisvara Äh, juhtimist ja haldamist üldiselt, siis see on olnud üheks põhjuseks, äh, mis tingis kriisi, nii et me peaksime väga suurt tähelepanu pöörama sellele, kuidas me neid küsimusi lahendame, sellepärast et paljude riikide jaoks on täiesti uue teega. Äh, meile öeldi, et kaks nädalat pankuri jaoks on liiga palju. sa samas aga ikkagi räägitakse siin püsiva agentuuri loomisest ning ma tõepoolest ei uskunud, et taolise argumendiga tullakse välja aastal kaks tuhat üksteist. mis puudutab raportööri ettepanekut, siis ma pean tunnistama, et äh, ma ei ole detailselt kõikide muudatusettepanekutega tutvunud, praegu alles arutelud algavad, ma tahaksin aga juhtida tähelepanu kahele järgnevale aspektile. Te panite suurt rõhku äh, finantsharidusele ja ma usun, et see on väga oluline aspekt, see igati õige, et sellest räägitakse, aga minu meelest absoluutne sümmeetria finantshariduse puhul tähendab eelkõige seda, et peab kehtima kohustus nõu andmiseks. ehk siis eh, nagu mis nagu finantsinstrumentide turu direktiivi puhul ja ka kõikide muude vahendite puhul me oleme eh, tahtnud tagada hea nõuande andmist. ja teiseks eh, vältimaks liigset võlakoormust ning see on juba seotud ka sellega, mis me oleme saavutanud eh, tarbe tarbijalaenu osas, aga see, et me seal mõningaid asju ei teinud või et seal on juba tehtud, ei tähenda seda, et me ei peaks siin selle juurde tagasi tulema. ma arvan, et täna me ei saa kriisist välja enne, kui me ei ole üle kontrollinud äh, üle äh, majapidamiste äh, laenud, praegu räägitakse väga palju liikmesriikide laenudest, aga jäetakse täiesti ähm, kõrvale äh, valitsuste vastutus just erasektori laenude osas. nii et me peame äh, tagama tingimused, mis võimaldavad ka kõige tagasihoidlikumal mad-, majapidamistel ikkagi äh, jätkusuutlikes tingimustes laenu võtta. Thank you, Catherine. aitäh, Catherine aitäh, aitäh ka raportöörile. ma usun, et täna pärastlõunane arutelu on olnud äärmiselt huvitav ning ma nõustun samuti nendega, kes ütlesid, et tegemist on võib-olla ühe kõige olulisema teemaga, sellepärast et see on otseselt seotud meie kodanikega, mõjutab nende igapäevaelu. ja tihti on tegemist tõepoolest kõige olulisema finantsotsusega nende elu jooksul mis puudutab artiklit kaheksateist ja varaseid äh, tagasimakseid, siis ma arvan, et siin on osalisi, osasid küsimusi juba arutatud. üks neist puudutab kogu hüpoteeklaenu kestvust. Ühendkuningriigis on räägitud selle keelustamisest ning vahel me näeme, et artiklis kaheksateist, kui te üritate selle teemaga tegeleda, siis peaks olema natukene selgesõnalisem. Äh, kolleeg McCarthy äh, rääkis sellest ja kui me vaatame teisi turge, siis me peame tagama ka hea konkurentsivõime siin turul aga kui võetakse hüpoteeklaenu, siis riskifaktor on sisse arvutatud intressimääradesse. tarbijakaitse peab siin olema väga kindel ning osad rääkisid samuti äh, sertifikaatidest, ning sellega on tekkinud probleeme. ma arvan, et me peaksime olema palju selgesõnalisemad artiklis kaheksateist, me peaksime arvestama erinevate kultuuri aspektidega, erinevate äh, ta-, erineva taustaga liikmesriikidega ning samuti peame tagama, et tarbijat koheldakse õigesti. seega tahaksin küsida komisjonilt, kas teil on mingeid täiendusi selle kohta, et äh, kuidas tagada, et äh, hüpoteeklaenu äh, turud äh, on, jäävad konkurentsivõimeliseks ja toimivad tarbijate huvides? suur aitäh! Dziękuję Pani Przewodnicząca, dziękuję Panu sprawozdawcy za poważne potraktowanie tematu. Suur aitäh! ma tahaksin tänada raportööri selle eest, et ta on väga tõsiselt käsitlenud seda teemat kell hakkab juba palju saama, teen seega hästi lühidalt. eelpool kõnelejad ütlesid igati õigesti, et meie kaaskodanike võlakoormus on miski, mida me peaksime põhjalikult vaatlema. kui me räägime niivõrd olulisest dokumendist ning riskijuhtimisest, siis me peaksime seda ka siin arutama. me ei saa rääkida ainult äh, inimeste informeerimisest ja jätka, jätta kogu äh, riskikülje kõrvale teiseks, selle dokumendi väärtus peitub tarbijakaitses. ma arvan, et me peaksime kaitsma õigust äh, varaseks tagasimakseks. tegemist on tarbija õigusega eh, ning siin me olemegi selleks, et eh, selliseid õigusi kaitsta samuti peaksime kaitsma õigust äh, sellele, et ei tekiks lisakulusid. järelevalveasutused kohalikul tasandil tihti ei tegele piisavalt selle küsimusega, tihtilugu inimesed saavad äh, laenu või hüpoteeklaenu, olgugi et nad tegelikult ei täida seatud kriteeriume ning nõutakse veel kaheprotsendilist lisatasu äh, laenu andmise eest. dokumendis on ära toodud, äh, toodud teatud privileegid ning see ei ole ilmtingimata vajalik, näiteks mina elan Poolas ja kui ma saan äh, laenu mõnes teises valuutas siis ei saa sundida panka seda valuutat ümber vahetama, sellepärast et see ei olnud algselt lepingus kirjas. teatud kohustused siin kehtivad. sellisel juhul igasugune raha vahetamine ei ole nii lihtne. kõik sätted aga mis siin dokumendis on ära toodud, tegelikult mõjutavad finantslepingute sõlmimist. olgugi, et ma toetan varase tagasimaksmise võimalust, praegused sätted ei ole veenvad sest et siin on tehtud ettepanek, et tagasimakseid võib äh, peaaegu ükskõik mis põhjusel peatada, vastavalt siis äh, isiku olukorrale. Need sätted on väga hägusad, kes siis hindab seda? kas minu olukord on keerukas või mitte? algselt oli see kirjas hüpoteeklaenulepingus. see oli nüüd teine või pigem kolmas äh, küsimus, mida ma tahtsin siin arutada. mina olen Poolast ja nüüd tahaksin seetõttu rääkida ka hüpoteeklaenudest, äh, mida antakse välisvaluutas sellised laenud katavad kuuskümmend protsenti isegi kõikidest laenudest. Šveitsi frank oli väga populaarne varem, nüüd on euro väga populaarseks välisvaluutaks. Šveitsi frank oli väga tugev ja mõjutas äh, seega ka Poola laenajaid. Poola laenajad muidugi mõistsid, et tegemist oli ajutise olukorraga. finantsasutused Poolas on viimase kuue aasta jooksul soovitanud piirata Äh, hüpoteeklaenude andmist äh, välisvaluutas, aga need äh, laenud on ikkagi soodsamad laenajate jaoks praegu, atraktiivsemad. eriti kus Poolas lotid olid tugevama kursiga, varem oli kaks lotti ühe franki vastu, nüüd on kursiks neli slotti ühe Šveitsi franki vastu samas aga sellised äh, lepingud on väga pikad, palun laske, jätke mulle piisavalt aega, et ma saaks lõpetada. dokumendis on ainult üks säte hüpoteek laekud, laenude kohta, mida antakse välisvaluutas, ma arvan, et me peaksime ikkagi üritama piirata taoliste äh, laenude andmist. aga ärgem unustagem siiski, et me peame ka järgnevate aastate jooksul veel nende laenudega edasi elama. sest et teatud asjadest on veel puudu, esmalt me peame ära määrama selle, mida me peame silmas äh, välisvaluuta all, kas poolakate või Tšehhi kodanike jaoks on euro ikkagi veel välisvaluuta, sellepärast et äh, Poolas enamasti ju ei maksta inimestele eurodes osad poolakad aga peavad äh, oma laenud äh, võtma välisvaluutas. nii et siin tekibki küsimus, mis siis on välisvaluuta ja muidugi mõista teen veel omalt poolt ka muudatusettepanekuid. jah, sa said rohkem kõneaega kui äh, variraportöör, nii ei pidanud küll minema, aga Antolin, kas sa tahad minut veel sõna vastuseks, meil on aega muidugi eh, kolmekümnenda septembrini muudatusettepanekute eh, esitamiseks, sul muidugi aega kolmekümnenda septembrini rääkida siin ei ole, aga ma usun, et kahepoolselt on võimalik ehk eh, teatud küsimusi lahendada, kuid liikmetele jäid mõned asjad arusaamatuks. me peame ikkagi veel Burkhard Boltsi raporti juurde tulema ¿Cuánto tiempo tengo, Presidenta? Now. I don't think you should take longer than ten minutes. kui kaua mul aega on, proua esinaine? Te püüdke kümne minutiga hakkama saada, palun. jah, ma võin püüda tegelikult veelgi kiiremini teha. kõigepealt äh, ma tahaksin väljendada äh, rahulolu äh, seoses kommentaaride arvuga, mis näitab seda, kui oluline see raport on. tahaksin tänada äh, ka äh, neid, kes on sõna võtnud äh, selle eest, kuidas nad seda tegid ja sellest, mida nad ütlesid. me oleme Ähm, siin püüdnud äh, välja tuua äh, ühtsed mureküsimused, ma arvan, see on heaks aluseks edasiminekuks. ma olen raporti projekti koostanud, äh, mille eesmärgiks ei ole arutelu summutada, vaid seda just stimuleerida ning tõstatada selliseid küsimusi, mida peab arutama, kui me räägime hüpoteeklaenude andmisest mina tahaksin ähm, teha tööd meeskonnas. Äh, mina olen meeskonnamängija ning mina tahan, et äh, kõik äh, osapooled oleksid kaasatud. ja ma arvan, et selline lähenemine annab kõige paremaid tulemusi. teen väga lühidalt ja kommenteerin peamisi mureküsimusi, mida erinevad sõnavõtjad siin mainisid. härra Pallone ma olen nõus sellega, mis te ütlesite, jagan teie muret, mis puudutab, selles osas, mis puudutab äh, vajadust tagada majanduskasv, see on raporti üks põhipunkte, meil on vaja paindlikku äh, hüpoteeklaenuturgu, me peame taastama usalduse ja meil on vaja paremaid tingimusi äh, turu stimuleerimiseks ning lõpuks ka majanduskasvu tagamiseks ma olen täiesti nõus teie murega selles osas, mis puudutab eh, liigse reguleerimise vältimist eh, liigne reguleerimine on sektorile kahjulik, aga mm, vähene, liiga vähene reguleerimine võib samamoodi kasvu pidurdada. meil on vaja Euroopas selgeid reegleid meil on vaja eh, reegleid ja eeskirju eh, võtta vastu piisaval määral ja me peame seda tegema tasakaalustatult. erinevad kõnelejad tõstatasid eh, siin erinevaid teemasid ja ma püüan need nüüd ka kiiresti läbi võtta. ning mõnede teemade puhul ma pöördun nende juurde hiljem tagasi Äh, siin on kaks lähenemist, kaks küsimust. kõigepealt äh, me võime siin äh, reguleerimise lähenemise võtta nagu kapitalinõuete direktiivi puhul, mis on ülevalt alla lähenemine, aga minu lähenemine oleks siin vastupidine, altpoolt ülespoole. me peaksime tegema tööd kohalikul turutasandil ja liikuma sealt ülespoole selleks, et järelevalveametit siis tööle saada me tahame saavutada detsentraliseeritust suuremal määral ning konfliktide korral tahame me panna paika vajalikud mehhanismid selleks, et lahendusteni jõuda. aga ma arvan, et äh, selle kahe lähenemise vahel on võimalik äh, tasakaaluni jõuda. üks oluline punkt Ähm, suurte hüpoteek laenude puhul on see, et me peame need väärtused õigesti paika saama me peame vaatama äh, kinnisvara väärtust ning ka hüpoteeklaenu taset. me peame mm, vaatama kin-, vaatama kindlasti sissetulekut, äh, laenaja vanust, äh, jõukust, isiklikku tausta, kõik need on faktorid, mis määravad, me peame vaatama soovitusi, Äh, Finantsstabiilsusnõukogu soovitusi ja me püüame tagada järjepidevuse ja ühtsuse üle kogu Euroopa, mis puudutab äh, tasustamist või tasusid, eh, siis ma arvan, et me peame siin paika panema reeglid, et äh, vältida huvide konflikti nõustamine peab toimuma klientide huvides ja see ei tohi olla suunatud äh, vahendustasu äh, saamise kindlustamisele. mis puudutab äh, tagasimakse potentsiaali hindamist, siis meil on vaja sõltumatuid hindamisi. see on midagi, millega me kindlasti peame tegelema me peame püüdma tulla välja heade ettepanekuga selles vallas, mis nüüd puudutab reklaami. siis äh, siseturukomisjon tegeleb selle küsimusega ja äh, me peame vaatama näiteks äh, äh raadioreklaame, telereklaame, ajalehtedes ilmuvaid reklaame, me peame tagama selle, et äh, traditsiooniliselt oleks võimalik inimesi teavitada, me ei taha reklaami äh, finantsturgudel keelata, me tahame hoopis tagada äh, selle, et informatsiooni edastataks piisaval hulgal nendes reklaamides. veel üks oluline punkt on minu arvates äh, finantsvaldkonna mitmekülgsus äh, kui me räägime riskihinnangutest, siis me ei taha kõigile äh, ühe mõõdumuuga äh, äh, anda selles mõttes, et, et kui on mõned hästi toimivad riiklikud süsteemid, siis neid tuleks ka hinnata. me tahame tagada paremad tooted juurde, pääsetavamad tooted tarbijatele äh, Ähm, võib-olla mõned turunišid on sellised, mis sobivad tarbijatele ja ka seda me peame meeles pidama. ehk siis me peame vaatama, äh, milline on erinevate äh, hüpoteeklaenude lepingute äh, sisu ja me peame mõistma, et mitte kõik ei sisalda endas samu riske ja samal hulgal riske. ja seetõttu on ähm, mitmekülgsus, mitmekesisus see, äh, mis meie tööd peab suunama. mis puudutab nüüd õigusi, siis on teatud struktuurseid õigusi, lisaks on äh, kuluaspekte, mis on ka struktuursed oma iseloomult. ja samas on teisi, mis võivad muutuda. härra Kiigold nagu tavaliselt tõstatas makromajandusliku stabiilsuse küsimuse ning antitsükliliste meetmete vajaduse. me püüame võtta arvesse usaldatavusnormatiivide täitmise küsimuse. meil on makrotasandi järelevalvemehhanism juba paigas ja me peame vaatama, millised on need vahendid, mida on võimalik kohalike turgude kontekstis kasutada me peame vaatama ka pikaajalist finantseerimist selleks, et tagada äh, jätkusuutlikkus. mis puudutab varast tagasimaksmist, siin on kolm olulist aspekti. me tahame äh, jõuda tasakaaluni äh, finantseerimise äh,, varase tagasimakse võimaluste vahel mõnikord on selle hind turuhinda juba sisse arvust, ar-, arvet-, arvestatud on lepinguid, millel on fikseeritud intressimäär ja neid finantseeritakse pikaajaliselt ja lähenemine on äh, siinkohal teistsugune. ühesõnaga, me vaatame erinevaid lähenemisi äh, tähtajalistele lepingutele, sest et see on see pikaajaline aspekt, mida me peame kaaluma. ja äh, varase tagasimakse tingimused saavad olema erinevad. me püüame vaadata kriteeriume ja me oleme kaalunud seda, mis USA-s äh, on äh, paika pandud. me ei taha, et tarbijaid karistatakse laenu enneaegse äh, täht-, tagastamise eest, sellega võivad küll kaasneda kulud, aga tarbijat ei tohiks sellele vaatama karistada selle eest, et ta varem laenu tahab tagasi maksta Ehm, ehm, me oleme avatud ehm, teiepoolseteks ettepanekuteks selle ettepaneku osas, mis siin dokumendis on ära toodud. me nägime ka, et siin tõusetusid erinevad küsimused. näiteks eh, see, eh, kuidas ehitusettevõtjad eh, selle kõigega seonduvad Äh, mis äh, saab nendest laenudest, mida arendajatele väljastatakse. kas äh, vara on seotud konkreetse laenuga ning mis juhtub siis, kui see vara müüakse tarbijale, kes on võtnud hüpoteeklaenu selle finantseerimiseks, kuidas seda kõike lahendada võimalikult soodsalt? ja mis puudutab äh, proua McCarthy poolt öeldud, siis ma võin selle peale öelda vaid seda, et äh, me kindlasti jälgime konkurentsiküsimusi väga äh, hoolega. mis puudutab võrreldavust, äh, siis meil on vaja standardeid jah, aga mitte nii-öelda kinniseid või suletud standardeid lisainfonõudeid võib-olla võib lisada. meil on vaja üle-euroopalist põhistandardit, aga konkreetsed spetsiifilised äh, lepingud ja spetsiifilised olukorrad on sellised, mille puhul võiks äh, olla veidi manööverdamisruumi teiste standardite näol. Äh, Jose Manuel Garcia, ma tahaksin teda tänada tema kommentaari eest ma olen paljuski sellega nõus, mida ta ütles, me ei pruugi küll tulla samast poliitilisest perekonnast, aga me oleme alati koostööd teinud ja seda väga hästi. sama kehtib härra Kuseesi kohta. ta tõstatas teema, mis minu arvates on ääretult oluline, ehk siis seos äh, tarbijalaenu ja hüpoteeklaenu vahel meil on vaja äh, järjepidevust erinevate õigusaktide vahel, aga äh, hüpoteeklaenudega on seotud väga spetsiifilised omadused, mis tarbimislaenude puhul ei kehti ja seetõttu võib äh, öelda, et äh, olulisi punkte on, kattuvusi on, aga mõnes valdkonnas me peame äh, olema siinkohal rangemad, kui me olime tarbimiskrediidi puhul. mis puudutab ehitamissektorit ning seda, kuidas ehitajad ehitusettevõtted panustasid kriisi, siis selle osas ma oleksin nõus. finantsküsimuste teadlikkus või teadlikkus finantsküsimustest on ääretult oluline ja äh, nõustamiseks on vaja anda piisavalt aega, aga samas meil on ka vaja just õiget kogust paindlikkust selle kõige taustal me peame äh, andma piisavalt aega selleks, et see nõustamine oleks tõhus, sest et vastasel korral ei ole sellel mitte mingisugust mõtet. Äh, kui meie arvates on nõustamine oluline, siis me peame ka nii-öelda järelemõtlemisperioodi äh, kehtestama selleks, et selle nõustamise üle järele mõelda ja omad järeldused teha tõsi on see, et on äh, teatud piirväärtused äh, riigi võla osas, aga kui me räägime eraisikute võlgadest, äh, siis meil ei ole sageli piisavalt õiguslikke akte selle reguleerimiseks ja need on asjad, mida me peame kindlasti veel tulevikus arutama. varane tagasimakse Äh, siin öeldi, et meil on vaja sellega seoses selgust äh, ning mina arvan, et me peame jõudma tasakaaluni äh, selle osas, et tarbijaid ei tohiks karistada ja selles osas, mis puudutab kompensatsioone, me võime vaadata seda, mis Saksamaal on tehtud, ma arvan, et see on midagi, millest saab õppida. lisaks peame vaatama ka komisjoni ettepanekut kui paarid näiteks lahku lähevad, siis äh, sellisteks olukordadeks on teatud menetlused paigas ja me, meil on vaja seda, et sellistel juhtudel oleks mõistlikud lahendused mm, paigas, mis oleksid piisavalt paindlikud, et ähm, tagada laenude ennetähtaegne tagasimaksmine. härra Mitras, äh, ta mm, tegi siin väga huvitavaid kommentaare äh, võlakoorma suuruse, riskijuhtimise, laenude ennetähtaegse tagastamise küsimuses Äh, selle küsimuses, et tuleks äh, vältida liigseid kulusid. Äh, ma tahaksin rõhutada siin seda, et tarbijaid ei tohiks karistada mulle tundub, et ma olengi oma kommentaaridega ühele poole jõudnud, suur aitäh teile, ma sellega lõpetan eh,. tahaksin tänada nii proua esinaist kui kõiki kolleege, ootan pikisilmi koostööd teiega, et hea raport välja töötada. aitäh ja ma loodan, et need koordinaatorid, äh, kes siin on, toetavad mind äh, Ähm, äh, kui ma luban raportööridel veidi kauem kõneleda, äh, see on väga oluline. Ähm, me oleme siin rääkinud sellest, et meil on väga palju suuri raporteid tulemas äh, ning me ei saa eeldada, et nende jaoks on ainult tund aega ette nähtud ja seetõttu me peame väga hoolega mõtlema selle ajakava peale, mis meil on. niisiis, meil on väga palju erinevaid raporteid, mitte ainult üks, meil võivad olla kümme või rohkem raportitki. Ähm, ja me ei tohi äh, lasta tekkida olukorrad, kus meil ei ole nende jaoks piisavalt aega, täna meil õnneks oli piisavalt aega äh,, härra Trichet siin ei olnud, sest et ta, ta oli siin esmaspäeval. igatahes muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmekümne esimes-, kolmekümnes detsember, vabandust, september, kahekümne neljandal oktoobril me kaalume muudatusettepanekuid, äh, võib-olla peab kaks koosolekut olema, selleks peab vaatama, EKONi komisjonis on äh, üheksateistkümnendaks, kahekümnendaks detsembriks hääletus paika pandud ja täiskogule peaks jõudma selle ka veebruaris. ja nüüd äh, härra äh, Baltsi raport Euroopa mõõde spordis äh,. ma Äh, pean edastama teile Ramon Tremosa poolsed vabandused, kes on variraportöör ja kes ei saanud siia olla, kui ta pidi lennuki peale minema, aga nüüd annan sõna raportöörile, palun. ma teen asjad, üritan asjad lühika, lühidalt teha, sellepärast et kell on juba palju. kui te lahkute saalist, siis tehke see palu-, seda palun vaikselt. Also starten wir noch niisiis üritame uuesti alustada. minu ettekanne täna hommikul pidi olema pisut tehnilisem, aga see esimene raport, mille ma täna tegin, oli tehnilisem, aga nüüd täna minu teine raport on natukene lihtsam, me räägime Euroopa mõõtmest spordis ja see arvamuse eelnõu on midagi sellist, mis on oluline minu jaoks. Äh, oluline on juhtida tähelepanu, juhtida sellele, et spordi tervis ja sotsiaalne mõõde on ka olemas. ja samuti peame vaatama, milline on spordisektori majanduslik mõju. tänapäeval on spordisektor oluline tööandja ja teda ei tohi sugugi ignoreerida. samuti on spordisektor maksumaksja, ka seda ei tohiks unustada. aga väga raske on Euroopa tasandil usaldusväärseid andmeid saada, selles vallas tuleks muudatused sisse viia niipea kui võimalik. kui meil sellised andmed oleksid, siis me saaksime kindlasti vaadata, millist lisandväärtust võiks saavutada Äh, millised on parimad kogemused. seega kõneldes spordist, äh, on äh, esiplaanil loomulikult lähimuspõhimõte, sport peab jääma inimestele lähedale ja seetõttu asjad toimivad paremini, kõige paremini, kui me räägime kohalikust, regionaalsest ja riiklikust tasandist. Euroopa Liit peaks oma tegevuse tegevuses piirduma sellega, et loob õigusliku raamistiku. kui me räägime spordi rahastamisest, siis äh, siin tuleb kinni pidada konkurentsireeglitest ja samuti reklaamile kehtestatud reeglitest. jutt käib reeglitest, mis on kooskõlas olemasolevate reeglitega Äh, omaalgatusliku raporti kohta koostatav arvamus äh, ei võimalda just eriti palju öelda. ma olen äh, selle arvamuse koostanud nende muudatusettepanekute põhjal, mis me oleme esitanud, nii et, et viies september on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, nii et, et eriti palju aega meil ei ole. kahjuks arvestades ajakava, kahekümne teisel septembril peame me juba selle raporti üle hääletama. see ei ole hea, sellepärast et ECONi delegatsioon läheb vahepeal USA-sse, selle delegatsiooni koosseisus olen nii mina ise kui ka meie esinaine. mulle on teatatud, et neljandal, viiendal oktoobril toimub see hääletus kultuurikomisjonis. nii et, et ma ei tea, äkki meil oleks võimalik hääletuse ajakava muuta nii, et, et see ei oleks kahekümne teisel septembril. sellepärast, et vastasel juhul ma ei saa lihtsalt kohal olla sellel komisjoni istungil, kus minu enda raportit hääletatakse. aitäh! aitäh! Aliin järgmisena mulle meeldib raportööri lähenemisviis Äh, siin täna hommikul räägiti kultuurist ja tervishoiust, aga ma arvan tõesti, et me peaksime keskenduma ainult spordi majanduslikule mõjule, see on äh, parim viis meie komisjoni seisukohta kuuldavaks teha. Äh, mulle, mulle esitab, äh, meeldib väga üks punkt, mille kohta ma muideks esitan ka muudatusettepaneku, see, kus, see on see punkt, kus räägitakse Äh, statistikast ja sellest, et Eurostat peaks statistikat äh, esitama. Äh, ma ei tea, kas mitmed spordiliidud teavad tegelikult, kui oluline spordisektor on. Austria eesistumise ajal meil olid mingid andmed olemas, aga need on juba aegunud nelisada seitse miljonit eurot äh, tuleb meil spordisektorist, äh, see on, spordisektor on ka väga suur tööandja. nii et, et äh, me tõesti peaksime üritama saada selle sektori kohta kaasaegsemaid statistilisi andmeid ja vaatama, kuidas me saaksime seda sektorit toetada eriti praeguses majanduslanguse olukorras, kus paljudel sektoritel ei lähe väga hästi. veel üks teema Ähm, milles ma raportööri toetan, et äh, nimelt väga paljud spordiüritused on mittetulundusühendused, üritused ja me peaksime toetama siin igasuguseid tegevusi rohujuurte tasandil ja me peaksime kaitsma neid vahendeid, mis lähevad amatöörspordile ja neid vahendeid ka suurendama täna hommikul me rääkisime näiteks äh, interneti hasartmängudest, äh, kui palju sellest äh, rahast läheb tegelikult ama-, amatöörspordi toetusele? mulle tundub, et väga palju selle rahast läheb tagasi lihtsalt hasartmängusektoris. nii et, et võib-olla sellele võiks siin raportis ka tähelepanu juhtida. me soovime, et spordiorganisatsioonid saaksid õiglast tulu spordiürituste korraldamisest ja nagu proua Okoni oma raportis ütles, et me peaksime rõhutama seda, et me peame kaitsma spordi ausust. tegemist on väga eh, delikaatse teemaga meil võib-olla ei peaks olema kriminaalkaristusi, aga me peaks hoolitsema selleks, et igal liikmesriigil on vähemalt sätted, mis selliseid eh, karistusi võimaldavad. Eh, tegemist on ju, sport on midagi, mis on e üle-euroopalist nii et, et ma arvan, et meil on vaja mingit raamistikku äh, ja reegleid selles vallas. veel üks asi, millele tahaksin tähelepanu juhtida, see tegelikult on seotud lihtsalt väikese selgitusega, see puudutab punkti viis. Äh, siin palutakse komisjonil selgitada riigiabi reeglite kohaldamist. ma arvan, et meil oleks selles valdkonnas vaja ka õiguskindlust äh, eriti kui selles vallas on näiteks tegevad ka ütleme, heategevusorganisatsioonid, nemad ei peaks ju alluma konkurentsireeglitele täpselt samamoodi nagu äri, äriettevõtted. nii et, et äh, ma teen muudatusettepanekud, mis lihtsalt täiendavad seda raportit, aga üldiselt ma olen vägagi rahul raportööri lähenemisega, aitäh. aitäh. Olle Schmidt võtab siis ALDE nimel sõna ma tegelikult ei tea, mida Ramon sellest kõigest arvab. aga lugedes komisjoni dokumenti ja seda raportit, ma mõtlesin selle asja üle natukene. Te rääkisite siin lähimuspõhimõttest, keegi ütles, et et kui ähm, euro disintegreerib euro, Euroopa Liitu, siis sport liidab ja see juhtub iga nädal, iga päev iga päev, iga nädal inimesed vaatavad eh, kogu Euroopas eh, spordiüritusi ja eh, vähemalt noored, keda mina tunnen, teavad palju rohkem, on palju rohkem kursis sellega, mis juhtub Kreekas, Itaalias või Hispaanias kui nende oma kodumaal. komisjoni teatises mainitakse seda, kui oluline on spordi jätkusuutlik rahastamine meie siin komisjonis oleme üritanud pankuritele avaldada survet. Äh, võrreldes, vaadake, mida, mida mõned sportlased iga nädal teenivad, seal võite rääkida ka preemiatest. ja äh, uurige erinevaid jalgpalliklubisid, mis Euroopas on ja vaadake, millised võlad neil on ja siis, seal võib juba rääkida võlgadest. mina olen pärit väikesest riigist ja ma pean ütlema, et ma olen selles valdkonnas üsna erapoolik. aga kui meil on äh, Rootsis hea meeskond ja mõned head mängijad, siis äh, kulub paar nädalat, kuni Saksamaalt nad ära ostetakse või äh, Hispaaniasse, Inglismaalt, Ühendkuningriigist meil on vaja süsteemi, mille alusel see raha, loomulikult suurem osa sellest rahast läheb mängijatele, sest nemad on tõelised professionaalid, aga osa sellest rahast peab äh, äh, minema nii-öelda just nimelt rohujuure tasandile, nagu ütles proua McCarthy, sest sealt äh, saavad kõik asjad alguse ja, ja ma arvan, et seda me siin peaksime Euroopa tasandil arutama. sest vastasel juhul on meil süsteem mis mis ei raha, mida ei rahastata ühiselt, suurem osa sellest rahast läheb rikastele klubidele, need saavad, nii et, et nad muutuvad veelgi rih, rikkamaks või, või võib-olla ka vaesemaks, aga neil on vähemalt rikkamad mängijad. vaat see on üks asi, millest ma üritan Ramoniga kõnelda ma arvan, et meil peaks olema mõni äh, punkt siin selles tekstis äh, sellel teemal. Äh, ma arvan, et Euroopa spordi tuleviku nimel meil on vaja jätkusuutlikku rahastamist ja täna seda meil ei ole, aitäh. Sven oli siin, aga näib, et ta on kadunud sellel kriitilisel hetkel, kui ta peaks sõna võtma ja kui ta nüüd maagilisel moel siia kohe ei ilmu, äh, igatahes ta arvuti on veel siin. kas keegi soovib veel sõna sellel teemal? Jean-Paul, palun. jah, ma üritan lihtsalt aega täita, nagu ka Eurovisiooni võistlustel, kui teatud äh, teleülekannetega probleeme tekib ja see võimaldab mul ka ütelda et seda, et ma arvan ainult head äh, kolleeg Burkhardi tööst. Äh, fraktsioonis äh, ütles ta mulle, et mul on vaja sporti teha. ma päris nii küll ei ütelnud jah, tõesti on tegemist teise teemaga kui Omnibus ja spordiga näete, liigume palju kiiremini edasi, aitäh! ja see jättis ka Svenile piisavalt aega, et kohale jõuda, see ongi õige sõprus. Äh, aitäh, Jean-Paul. Äh, teid on Prantsuse ajakirjanduses juba roheliseks nimetatud, nii et, et te võite täiesti lõdvalt minu nimel sõna võtta, aitäh Äh, Brokart, ma ei ole selle teemaga, mida teie raport käsitleb, äh, väga äh, hoolikalt tegelenud. siin ei ole jutt ainult spordi majanduslikust mõistest, me räägime sellest, kuidas kodanikud ise korraldavad spordiüritusi ja sellel on majanduslik mõju ma arvan, et me peaksime mainima siin seda, et äh, meil on äh, kogu kolmanda sektoriga sta-, äh, probleem statistiliste andmete osas, meil lihtsalt ei ole statistilisi andmeid ja ma ei tea, miks see, see kogu aeg kahe silma vahele jääb. ja seetõttu meil ongi nii vähe andmeid spordi majandusliku mõju kohta me lihtsalt ei oma piisavalt andmeid kolmanda sektori arengu kohta nii et, et me peaksime paluma, et komisjon selles vallas äh, midagi ette võtaks, siiani küll ei ole sellised palved eriti midagi muutnud. niisiis äh, suur aitäh selle arvamuse eest ja ma olen täiesti kindel, et äh, meie lõpptulemus saab olema suurepärane, aitäh! jah Astrid tahab ka sõna võtta. aitäh, ma tegelikult ei tahtnud sõna võtta, aga ma ei tegelenud äh, selle teemaga, sest ma lähtun Winston Churchilli põhimõttest, ei mingit sporti. aga, aga äh, ma loobusin spordist pärast seda, kui ma suusatades jalaluu murdsin. me räägime siin äh, igasugustest maksudest, me räägime siin, et palgad ei tohiks suureneda. minu arvates on lubamatu kui see lubamatu, kui vaadata, kuida, mida, kui palju need nõndanimetatud sportlased teenivad ja keegi ei, ei saa siin midagi ette võtta kui näiteks minister või saadik raha teenib, siis on see skandaalne, aga sportlased võivad, võivad teenida tohutuid summasid ja keegi ei ütle selle kohta mitte midagi. kõik lähevad staadionile ja kari- ja ergutavad neid ja võib-olla peaks sellele probleemile tähelepanu pöörama. mul oleks üks lühike kommentaar selle kohta, ma ma räägin saksa keeles. Te ei ole viimasel ajal vist äh, jalgpallistaadionil olnud, kui nad äh, halvasti mängivad, siis inimesed kohe ütlevad kuradi miljonärid. nii et, et see on üsna selge sõnum, mille massid mängijatele saadavad äh, Astrid, mine staadionile, näe, vaata, kui halva, halvasti mängitakse ja mida inimesed siis ütlevad. aga raportisse pole seda vaja panna Ich war sicher, sicher ich gehe nicht zum, äh, zu Fuß. Äh, ma ei käi jalgpallimatsidel. minu äh, kodukohas on kaks äh, klubi, äh, kes mind peaaegu ruineerisid, aga äh, mõnikord võib-olla tõesti tuleb staadionile ka minna, aga raadioülekannetes või reportaažides äh, Äh, ükskord mind mainiti, kui ma seal käisin ja, ja minu kolleege ei mainitud ja nad olid väga kadedad pärast. aga kui vaadata mida kohalikelt omavalitsustelt seitsmekümnendatel aastatel nõuti äh, nelisada äh, tuhat franki, see oli tohutu suur raha tol ajal ma arvan, et selliseid asju meie ei peaks rahastama. aitäh. sport on inimeste jaoks väga äh, hea, kui te teate, kuidas kui äh, tahate teada, kuidas ma tunnen ennast äh, nendel kolmepoolsetel kohtumistel kell kolm hommikul, siis umbes samamoodi nagu Cambridge'i ja Oxfordi paadiralli ajal. siin viidati selles raportis ka intellektuaalse omandi õiguste kaitsele ja meediaõigustele. ja siit me jõuame juba konkurentsipoliitika eh, valdkonda. ma ei tea, kas mul on aega nüüd mingi muudatusettepanek selle kohta kirjutada, võib-olla ma seda teen, aga ma arvan, et siin saaks ka asju veel laiemalt käsitleda, me peaksime aru saama et autoriõiguste seadused liikmesriigiti on erinevad. nii et, et võib-olla see, mida Saksamaal võib teha ja avaldada, on, on erinev sellest, mida saab teha mõnes muus riigis. minu arvates oleks väga tore, kui neid asju saaks harmoniseerida, aga ma ei usu, et see õnnestub. ja nüüd jällegi Prokart, sul on sõna ja danke, Frau Vorsitzende. suur aitäh, proua esinaine. ma ei taha nüüd üksikasjadesse laskuda sõnavõttude puhul, mis siin kõlasid, aga see, mis Astrid ütles, äh, ma tegelikult käin regulaarselt staadionidel äh, ja äh, ma käin seal üritusi vaatamas, olen väga emotsionaalne, vahepeal olen pahane ja eriti ma tahaks sinna minna, kui äh, Hannover äh, kõrgliigas mängib. igal juhul võib-olla me võiksime Astridiga koos minna äh, mõnda mängu vaatama ja võib-olla ta muudab oma suhtumist sellesse kõigesse. igal juhul jah, see võib täitsa huvitav olla sinna minna ja seda mängu vaadata. ja äh, igal juhul ma tahaksin tänada kõiki kolleege ähm, teiepoolse panuse eest, eriti ma tahaksin tänada Olle Schmidti öeldu eest ja ma võtan hea meelega arvesse ka seda, mida proua McCarthy ütles äh, ja mis puudutab lõiget seitset, proua esinaine, siis äh, ma sõnastasin selle väga üldiselt ma tean, et tegemist on tegelikult väga keerulise valdkonnaga, ma olen selles osas teiega täiesti nõus, aga samas ma arvan, et eh, selles väga lühikeses arvamuses on ääretult oluline midagi selle teema kohta öelda. ma oleksin väga rõõmus, kui te esitaksite sellel teemal muudatusettepaneku ja võib-olla vaatamata kõikidele äh, muudele kohustustele, mis teil on, leiate te siiski aega, et seda teha. niisiis äh, aitäh, äh, meil ei ole väga palju aega jäänud viienda septembrini ja me peame mõistma, et viiendal septembril lõpeb muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, aga nädalavahetusel on aega muudatusettepanekuid koostada suur aitäh äh,, raportöör on öelnud äh, ajakava ka äh, viiendal äh, oktoobril juhtkomisjonis hääletamine, viiendal äh, meie komisjonis ja oktoobris äh, läheb täiskogule, niisiis viies september on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, suur aitäh teile, järgmine kohtumine on meil septembrikuus kell kaksteist, see on esmaspäevane päev kell seitse õhtul ja see kõik toimub Strasbourgis, aitäh!